Iniziamo. kallid kolleegid, alustagem oma istungit. lubage alustada sellest, et soovin kõigile head jätkuvat aastat ja mõistagi tuleb uuel aastal uue hooga pihta hakata ja alustagemgi kohe väga olulise kohtumisega. meil on täna võimalus tutvuda ja hinnata põllumajanduse ja maaelu arengu voliniku kandidaadi eh, mõtteid. härra Tšolos, tere tulemast meie komisjoni ette ja juba ette tahaksin teid tänada nende detailsete vastuste eest, mida te kindlasti kavatsete meile kuulamise ajal esitatud küsimustele anda. ma tahaksin rõhutada volinikukandidaat enne algust veel aga seda, et äh, põllumajanduskomisjon on üles näidanud teatavat äh, muret äh, seoses komisjoni dokumendiga mille pealkirjaks on äh, reformi agenda ülemaailmsele Euroopale. selles dokumendis nähakse ette ähm, laialdasi kärpeid põllumajanduspoliitikasse ja ausalt öeldes äh, proua Fisher-Burley poliitika äh, tekitas meid mure, meis muret ja jahmatas meid. ei olnud kindlasti aeg õige esitada selline lihtsustatud lähenemine. tegemist on äh, poliitikaga, mis kindlasti viiks äh, tõsise kauplemiseni ressursside osas ja see ei aitaks üles ehitada kahekümne esimese sajandi Euroopat. proua Fischer-Paul ütles, et see dokument sugugi voliniku seisukohti ehk tema seisukohti ei peegeldanud ja loodetavasti teie, härra volinikukandidaat, võtate samasuguse seisukoha veelgi enam, meie komisjon on mitu korda tähelepanu alla võtnud äh, tänase kriisiolukorra, see on puudutamas paljusid äh, põllumajandussektoreid, esimesena sai löögi tänu hindade kokkuvarisemisele piimasektor, kuid puutumata ei ole jäänud ka teised sektorid. me peame muidugi mõtlema vajadustele üle terve Euroopa, põhjast lõunasse, idast läände, ainult siis, kui me näeme Euroopas ühtset süsteemi, on võimalik jõuda tasakaalustatud ja järjepideva poliitikani, mis vastaks Euroopa ühiskonna vajadustele. me teame, et kahekümne seitsmes liikmesriigis on olukord erinev, talunike olud on erinevad kuid nüüd räägiksin siis tehniliselt sellest, kuidas tänane kuulamine välja hakkab nägema. mis puudutab äh, voliniku heakskiitmise suuniseid kodukorra artikkel seitseteist, siis äh, vastavalt sellele hindame volinikukandidaate nende üldtausta osas, äh, selles osas, kui palju nad on pühendunud Euroopale ja milliseid isiklikke kohustusi nad endale võtavad, kuid hindama peaksime siis ka nende teadmisi määratud portfelli osas ja seda, et kui äh, suhtlusaltid, äh, suhtlusvalmis nad on. enne tänast kuulamist on volinikukandidaat saatnud kirjalikud vastused varem talle saadetud küsimustele. Need peaksid olema saadikutele kättesaadavas kõikides keeltes ja täpsemalt siis tänasest äh, töökorraldusest. kõigepealt saab sõna äh, sissejuhatavaks avalduseks äh, volinikukandidaat, see ei tohiks olla pikem kui kümme minutit. sellele järgneb kaks tundi ja nelikümmend viis minutit küsimusi ja vastuseid. kõigepealt saavad sõna poliitiliste fraktsioonide esindajad, igast fraktsioonist üks eeskõneleja ja siis, äh, ja seda kõike tehakse nii-öelda ping-pong süsteemis, äh, iga mäng viis minutit üks minut küsimuseks, kaks minutit vastuseks, üks minut lisaküsimuseks, kui vaja, ja siis äh, lisaminut äh, lõppvastuseks volinikukandidaadi poolt, kui selline jätkuküsimus esitatakse. ma kavatsen olla kõneaja äh, jälgimisega väga range, mida lühemad on küsimused, seda rohkem jääb volinikukandidaadil aega vastamiseks ja seda rohkem on aega ka võimalike lisaküsimuste jaoks ja ma tahaksin veel selgitada, et jätkuküsimused peavad olema tõesti jätkuküsimused, ehk teisisõnu jätkama teemat, mis esimeses küsimuses esitati, ei saa tõstatada siis jätkuküsimuses midagi täiesti uut. enne kui meie kuulamine lõpeb, on volinikukandidaadil võimalus soovi korral teha kõige rohkem viieminutiline lõppkokkuvõte. ja tõlge on äh, täna Äh, tagatud äh, kahekümne kolmes ametlikus keeles, mis tähendab seda, et kõikidel kõnelejatel on võimalus kõneleda just oma emakeeles. meie ähm, arutelu kantakse üle ka Euroopa Parlamendi veebileheküljel otseülekandes ning äh, sinna jääb siis hiljem ka videosalvestus tänasest kohtumisest. ning ka protokoll meie kohtumisest äh, koostatakse, üsna pea on see ka siis ähm, äh, saadaval, aga nüüd äh, härra Tatšen äh, Tšolos, põllumajanduse ja maaelu arengu voliniku kandidaat, teil on kümme minutit sissejuhatavaks. Thank you, Chairman. Honor, Honorable Chair De Castro, distinguished members of European austatud I am very pleased and happy to be here this mul on väga hea meel olla teiega siin täna hommikul pärast Lissaboni leppe jõustumist on meie Euroopa ühine pere palju tugevam. oleme kaasatud kõik selle ühtse poliitika välja kujundamisse. kui te kinnitate mind ametisse, kinnitan teile, et võtan kindlasti arvesse ka seda uut olukorda. miks ma olen eriti rahul praeguse olukorraga, sest ma tean, et äh, ma tean, et meie ühtse põllumajanduspoliitika kvaliteet äh, muutub paremaks teie tugeva koostöö abil. ma tean, ma tunnen teid paljusid äh, sellest ajast peale, kui ma olin Rumeenia põllumajandusminister või teised ka kohtus, olen kohtunud mõnega teist teistes ametites. ma tean, et maaelu on siin väga hästi esindatud see komisjon on väga hea näide sellest, kui mitmekesine on Euroopa, mida ma, seda ma soovin kindlasti säilitada, soovin, et see oleks endiselt osa Euroopa põllumajandusest. tean, et see komisjon esindab tean, et äh, see on kindlasti lahutamatu osa meie ühtsest põllumajanduspoliitikast olen avatud teie ideedele ning äh, selles vaimus tulen ka siia teie ette, et te saaksite mulle oma hinnangu anda, kuid samas selleks ka, et mõtteid vahetada. soovin teile esitada oma mõtteid ja samuti ka selleks, et esitada äh, oma nägemused tulevasest Euroopa põllumajanduspoliitikast. olen valmis teile esitama mõtteid, kuid kõigepealt ma sooviks äh, esitada, esitada, esitleda iseennast ja oma ideid ja lubage mul seda teha oma emakeeles. ma sündisin kuuekümne üheksandal aastal Rumeenias. see on riik, mis on üle elanud äh, kolhoosid, revolutsiooni, väga raske üleminekuperioodi ning lõpuks leidnud oma koha ka Euroopas. ametialaselt äh, ma hakkasin tegutsema üheksakümnendatel aastatel, kui Euroopa hakkas lähenema endistele eh, kommunistide, kommunistlikele riikidele Euroopa keskele idaosas. minu huvi Euroopa ülesehituse vastu on, eh, läheb kaugemale minu enda veendumustes eh, vabaduse ja Euroopa põhiväärtuste olulisuses. ma olen tihedalt seotud ka põllumajanduse ja maaelu arenguga. ma olen töötanud põllumajandus ettevõtetes Rumeenias, samuti ka mujal Euroopa Liidus. olen töötanud nii perefarmides kui ka suurtes põllumajandusettevõtetes. ma olen olnud tihedates kontaktides põllumeestega ning samuti ka ette ametiühingutega äh, kohalikul tasandil. olen töötanud nii riiklikus äh, äh, administratsioonis kui ka Euroopa tasandil ma olin väga raskel ajal Rumeenia jaoks põllumajandusminister. ma olin väga range, olin väga professionaalne ning nõudsin seda ka teistelt, äh, võttes arvesse neid meetmeid, mida ma, mille ma vastu võtsin sellel perioodil. mõistsin, et ei saa mõista äh, põllumajandust istudes kuskil kontoris. me peame pidama dialoogi, kus kõik osapooled äh, ära kuulatakse. lugupeetud daamid ja härrad, Lissaboni lepe Äh, rõhutas veel kord, et põl-, et Rooma leppe põhimõtted on endiselt kehtivad. Euroopa ühtne põllumajanduspoliitika peab eelkõige garanteerima äh, meie äh, varustuskindluse, toiduainete varustuskindluse ning samuti peab garanteerima adekvaatsed sissetulekud meie põllumeestele. samas peab see, ta kohandama pidevalt meie väljakutsetele ja me nii sisetasandil kui välis, väljaspool Euroopa Liitu hoolimata sellest kõik see, mida me praeguseks hetkeks oleme saavutame, saavutanud oleme, ei ole äh, igavene. eriti selles, mis puudutab äh, eh, toiduainete mm, turvalisust. Euroopa Liidus on praegu kakskümmend seitse liikmesriiki, me oleme nüüd palju mitmepalgelisemad, kuid samas oleme me ka palju tugevamad põllumajandus ei, põllumees ei ole mitte ainult toiduainete tootja, ta toodab ka äh, esmatarbekaupu, mis on väga tähtsad kõigile Euroopa kodanikele. ta tegeleb keskkonnakaitsega, samuti ka äh, loodusressursside ratsionaalse ärakasutamisega, samuti äh, te-, hoolitseb ta loomade heaolu eest. Need küsimused, nagu paljud teisedki, peavad moodustama tulevikus osa arutelust Euroopa põllumajanduse tuleviku kohta minu mandaadi põhiline eh, prioriteet saab olema Euroopa põllumajandusperspektiivide väljatöötamine pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat. väga suures osas on see eh, ka, on tegu ka meie erinevate ootuste haldamisega. Euroopa põllumehed soovivad stabiilsust, samas tarbijad soovivad eh, tervislikke toiduaineid ja maksumaksjad soovivad, et nende soovivad, et nende raha kasutatakse ära efektiivselt ja läbipaistvalt. Euroopa ühtne põllumajanduspoliitika peab äh, saama endale ka adekvaatse eelarve, mis vastab meie eesmärkidele, meie ambitsioonidele. Euroopa tulevane põllumajanduspoliitika peab äh, jääma Euroopa poliitikaks, ta peab olema tugev ja tasakaalustatud, ta peab olema, äh, võtma aluseks kolm põhilist aspekti. kõigepealt öö, otsemaksed on näidanud, et nad on jätkusuutlikud, otsetoetused on jätkusuutlikud ning nad äh, aitavad äh, hoida äh, ka põllumeeste sissetulekud stabiilsetena. loomulikult tuleb vaadata, kuidas, millisel alusel otsetoetusi tulevikus eraldada me peame suutma arvesse võtma ka tasakaalu erinevate põllumajandusüksuste, erinevate liikmesriikide, erinevate piirkondade vahel. teiseks tuleb kaasaegselt reguleeris, reguleerida turgu. meie vahendid peavad aitama meil jõuda äh, meie ühtse põllumajanduspoliitika põhiliste eesmärkideni. me peame korrigeerima turu vajakajäämised ning suutma reageerida kiiresti ja paindlikult äh, hinnamuutustele mis äh, mõjutavad äh, nii põllumeeste sissetulekuid kui ka toiduainete hindu. turg peab äh, olema endiselt reguleeriva iseloomuga. ma kavatsen selles osas väga kindlaks jääda. samas me ei saa lubada, et toimuvad kriisid, mis, mis muudavad ebastabiilseks eh, terved põllumajandussektorid Euroopas. me ei saa lubada, et terved põllumajanduspiirkond muutuvad haavatavaks või et põllumeeste sissetulekud langevad järsult. ma arvan, et ei ole mõtet kasutusele võtta eh, vanu turureguleerimismeetmeid. see ei ole tulevikus jätkusuutlik. hindade eh, hindade muutlikkus põllumajandusturul on tekitanud spekulatsiooni ohtu, see näitab meile, et me peame suutma leida uusi lahendusi. ma olen täiesti nõu-, kindel, et me suudame need lahendused ka üheskoos leida. kolmandaks, maaelu arengupoliitika. see peab esitama omapoolse panuse põllumajandusettevõtete, põllumajandusüksuste restruktureerimiseks ja kaasajastamiseks. see eh, poliitika peab aitama äh, põllumajandusel kohaneda kliimamuutustega ning samuti aitama vähendada ka eh, CO2 heitmeid. Eh, põllumajanduspoliitika peab eh, suutma väärtustada ka meie põllumeeste mitmekesisust ja erinevust. me peame toetama ka avaliku ja erasektori koostööd ja arengut kohalikul tasandil. me peame seda tegema, võttes kasutusse ühtsuspoliitika nii on meie põllumajanduse mitmekesisus lahutamatu osa meie majandus- ja sotsiaalsest mudelist. ja seda rohkem ja nähtavamalt kui seni. meie põllumajandus- ja toiduainete sektori suund liigub äh, aina kvaliteetsema ja mitmekesisema rahvusvahelisema turusoonas. me peame suutma äh, tegutseda edukalt äh, Äh, kaubandussuhetes teiste piirkondade ja riikidega. Euroopa kaubamärk peab näit-, olema äh, kvaliteetse tootmise märgiks. soodan sel-, loodan selles osas teha koostööd oma kolleegidega, kes on tegelenud, on seotud rahvusvahelise kaubandusega ja äh, samuti ka tervishoiu ja tarbijakaitse küsimustega. samuti loodan koostööd teha Euroopa Parlamendiga. kui me räägime Euroopa ühtsest põllumajanduspoliitikast, siis me ei räägi mitte ainult toiduainetest me ei räägi ainult söögist, me räägime ka sellest, et sellega on seotud miljonid töökohad Euroopa Liidus. sellega seoses me peame koostööd tegema, et äh, luua uus alus Euroopa homsele põllumajanduspoliitikale, aitäh! Grazie! Grazie, komissario, grazie per il rispetto. suur tänu volinikukandidaadile, suur tänu, et te pidasite kõneajast kinni. alustame nüüd äh, fraktsiooni koordinaatorite küsimustega. esimene voor, palun. härra Tees. suur tänu Rahvapartei nimel. tere tulemast, härra volinikukandidaat ja palju jõudu teile. arvestades põllumajandussektori keerulist sissetuleku olukorda. kuidas te kujutate ette, et Euroopa Liidus võiks seda olukorda lahendada? Euroopa jaoks on ühine põllumajanduspoliitika jätkuvalt tähtis ja kui te vaatate määrust seitse kolm null üheksa, kas te olete nõus sellega ja kas te olete eh, nõus sellega, et põllumajandussektori teine sammas eh, hakkab edaspidi regioonidele toetuma ning kuidas te kujutate ette Euroopa Parlamendi osa selles protsessis? rahuliku kandidaat. suur tänu selle küsimuse eest. ma arvan, et minu kirjalikud vastused olid üsna selged ja oma avasõnas ütlesin ka täiesti selgelt, et minu arvates peaks ühine põllumajanduspoliitika tagama sissetuleku eh, põllumajandustöötajatele ja nagu ma ütlesin, esimene sammas ja otsetoetused peavad tagama stabiilse miinimum, sissetuleku põllumajandussektoris ning selle esimese sambaga peab tööd jätkama. samas tuleb reguleerida turgu. ma eh, ei tahaks tagasi tulla vanade mehhanismide juurde, aga turu reguleerimise eesmärk oleks vältida eh, ehm, kõikumisi, hinnakõikumisi ja ka sissetuleku kõikumisi. rääkides maa arengupoliitikast, mis on teine sammas, Ehm, siis eh, kindlasti peab see teine sammas ikka ühise põllumajanduspoliitika raamesse jääma, me ei saa eristada eh, eh, maa arengu arengut maamajandusest eristada. seetõttu oleks vaja rohkem teha ühtekuuluvuspoliitika alast tööd ja ühendada poliitika, mis puudutab nii linnapiirkondi kui maapiirkondi, kindlasti vajab teine sammas ühises põllumajanduspoliitikas ka moderniseerimist. nüüd Euroopa Parlamendi rollist kõneldes tahaksin täiesti selgesõnaliselt öelda, et see koostöö on minu jaoks väga tähtis. põllumajanduskomisjonil Euroopa Parlamendis on väga erinevaid teadmisi ja mulle läheb neid kõiki vaja, suur tänu! kas teil on täiendav küsimus? jah, suur tänu, suur tänu vastuse eest. tundub, et otsustavaks teie tulevases töös muutub ka e, Euroopa kaitse e, välisturgude eest. Euroopa põllumajandustöötajatelt nõutakse ikka rohkem ja rohkem, aga nüüd, rääkides meie põllumajandussektori kaitsest. kas te nõuate, et võrdselt kohel-, koheldaks kõiki põllumehi nii Euroopa Liidus kui ka väljaspool? tundub, et väljaspool Euroopa Liitu ei pea põllumehed sarnaseid tingimusi täitma, kui on seatud meie oma põllumeestele. samuti tahaksin kuulda, mis te arvate piimandussektori äh, palkadest praegu? me teame, et me tahaksime kindlad olla, et ka põllumajandussektoris, piimasektoril on tulevik. suur tänu. kõigepealt eh, Euroopa põllumajandussektori kaitse, te teate, hügieen, toiduohutus, looma heaolu, kõik need normid puudutavad ka meie partnerid, kelle tooted tulevad Euroopa turule. Nad nad peavad täitma või ta väljaspool tuleb samu nõudmisi täita, eh, mida tuleb täita siin ja ma kavatsen eh, nõuda ka rahvusvahelistes läbirääkimistes, et ka teised riigid täidaksid sarnaseid norme kui Euroopa Liidus. piimasektorist kõneldes käivad praegu kõnelused selle sektori tuleviku üle ning püütakse välja töötada uued mehhanismid, mis võimaldaksid meil pärast kvootide kaotamist ka sektorit reguleerida, tänan. väga hea, äh, Albert Essile ja ka volinikukandidaali äh, Luis Capulas Santos. Obrigado, president, senhor komissar designado em nome do grupo socialista e democrata. suur tänu. tahaksin teid tervitada teid siin sotsiaaldemokraatide nimel, soovin teile kõike head. Lissaboni lepet arvesse võttes ning võttes arvesse, et uued liikmesriigid on juba leidnud täielikult oma koha Euroopa Liidus, me peame leidma endale eh, toimiva põllumajanduspoliitika, mis käiks kokku ka WTO reeglitega, seda soovib Euroopa Parlament kui me räägime tasakaalust erinevate põllumajandussektorite ja liikmesriikide vahel. loodetavasti võtate seda oma poliitikas arvesse. Te teate, millised on arvud, te olete ekspert. me see puudutab ka seda, kuidas abid, põllumajandusabid on jaotatud. minule tundub, et on väike vastuolu teie kirjalikus vastuses Euroopa Parlamendile äh, kus te räägite selgest poliitilisest soovist reforme läbi viia ja samas teistes väljaütlemistes, näiteks seitsmendast detsembrist te räägite kohanendami-, kohandamistest ja, ja ütlesite, ütlete lausa, et te eelistate pigem sõna reform vältida. mida te tegelikult siis sellega öelda tahate? Nu știu ce anume a fost uh, preluat de presă, dar știți, domnule Capula Santos, am avut ocazia să discutăm. Härra Kapulas Santusega oli meil juba võimalik sellel teemal rääkida. ma olin väga kindel oma sõnades. Euroopa põllumajanduspoliitikat on vaja eh, kohandada paremini praegusele kontekstile ning põllumajandussektor ja maaelusektor on Euroopa Liidus eh, väga muutunud meie põllumajandus on väga mitmekesine ning äh, põllumehed äh, toetavad äh, seda reformi ja see on oluline. see ei tähenda seda, et me vähendame põllumajandustoetuseid, see ei tähenda seda, et me loobume erinevatest mehhanismidest või vahenditest. see tähendab lihtsalt seda, et me astume vastu uutele väljakutsetele. ma kinnitan teile, et ma toetan täi-, kindlalt reforme, et leida lahendusi, mis kohanevad kõige paremini praeguse olukorraga. ning see vabatahtlikkuse alus on, eh, peab koha, peab eh, suutma kokku käia nii põllumajanduspoliitikaga kui ka rahvusvaheliste normidega. ma arvan, et eh, et äh, läbirääkimised äh, WTO ja teiste organisatsioonidega peab äh, käima, peavad toimuma meie põllumajanduspoliitika kahjuks. ei, ma arvan, et me peame olema, elama harmooniliselt, tegutsema harmoonias rahvusvaheliste normidega, ma mõistan, et on muresid, on kartuseid, kuid ma kinnitan teile, et kavatsen pidada dialoogi Euroopa Parlamendiga ja mitte läbi pressi ainult. Luis, kas te soovite veel sõna? suur tänu teile vastuse eest, kuid on üks küsimus, mille osas ma sooviks veel lisaselgitust saada. see on väga üks tundlikumaid küsimusi meie eh, põllumajanduspoliitikas. see puudutab eh, abi osut-, toetuste osutamiskriteeriume. ma paluksin, et te vastaks väga konkreetselt. kas te arvate, et ajaloolised eh, kriteeriumid on äh, määratud ärakaotamisele või te arvate, et neid on võimalik säilitada teatud tingimustel pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat? millised peaks teie arvates olema uued kriteeriumid, mille alusel hakatakse välja arvestama uusi abikriteeriume? kas on ainult paar äh, punkt, võimalust äh, või on neid rohkem? Te rääkisite pinnapealselt ka äh, turukorraldusorganisatsioonidest, ma sooviksin, et te ütleks, millised on need küsimused, mis ei, mille osas läbirääkimisi ei toimu Doha läbirääkimisvooru osas? abikriteeriumid. nagu ma ütlesin, et see reform, mille ma soovin läbi viia soovivad äh, eesmärgiks võtta abi osutamise tasakaalustamise erine põllumeeste erinevate piirkondade erinevate liikmesriikide vahel. ma arvan, et ajalooline, see äh, traditsiooniline abi osutamismeetod toimiks veel tulevikus. ma arvan, et äh, finantsabi osutamine tuleb lahku viia tootmisest E, ja ma arvan, et taas tasakaalu viimine on väga oluline. ning e, loomulikult me kavatseme e, arvesse võtta erinevaid tingimusi, et selgitada ka tarbijate ees, millistel tingimustel abi osutatakse, loomulikult on olemas ka teatud tingimused, mida tuleb täita. tööhõive küsimused on samuti olulised, ühesõnaga erinevad mehhanismid tuleb välja töötada äh, on tehtud erinevaid, astutud juba erinevaid samme, mis on osutunud edukaks. ma arvan, et Euroopa Liit on teinud juba rahvusvaheliste organisatsioonide eest paljugi järeleandmisi ja me ootame, et meie vastaskõnelejad teevad sedasama. mis puudutab turu ligipääsu, siis me oleme jõudnud võimalike arvestatavate piirideni. komissar. suur tänu eh, teile, volinikukandidaat ja Martin Hoisling saab järgmisena sõna jah, härra esimees ja Roheliste EFD fraktsiooni nimel tere tulemast volinikukandidaadile, kõike head teile tulevikuks, kuid äh, me tahaksime konkreetseid vastuseid sellistes küsimustes, näiteks nagu kuidas te kavatsete jätkusuutlikku põllumajandust äh, toetada, arvestades kliima soojenemisega seonduvat, kuidas tagada bioloogiline mitmekesisus ja ka otsetoetused. me oleme rääkinud erinevatest põllumajandusvormidest ja ma tean, et äh, kui te olite põllumajandusminister, koduriigis toetasite te suuresti väiketalunikke kas te kavatsete hakata üle vaatama ka otsetoetuste puhul valitsevat ebatasakaalu, kaheksakümmend suurtaludele, kakskümmend protsenti ainult äh, väiketaludele, äh, ja millised on tulevikus äh, otsemaksete kriteeriumid? küsimus ka piima kohta praegu me sõnastagem see siis nii, ootame teilt selgemaid otsuseid äh, piimasektori kohta ja kas teil on kavas äh, rohkem äh, välja kujundada ka varustuspoole poliitika pärast perioodi kaks tuhat kolmteist? Reigo komissar. palun, volinikukandidaat. mis puudutab kliimamuutuseid ja bioloogilist mitmekesisust ja otsetoetuseid, siis nagu ma ütlesin, me peame kindlasti ökoloogilise tingimuslikkuse sisse jätma ning teist äh, põllumajanduspoliitika sammast äh, tuleb stimuleerida, et äh, põllumajandustootjad investeeriks puhtamatesse tehnoloogiatesse ning et nad viiks sisse selliseid elemente, mis toetaks bioloogilist mitmekesisust ja võitleks kliimamuutuste vastu. ma arvan, et peaks tugevdama just teist sammast, mis puudutab väiketootjaid siis eh, mis puudutab otsetoetuste jagamist, siis me võtame kahtlemata arvesse tasakaalu küsimust. ning eh, teise samba abil võime üritada tõestada, et teatud konkreetsetes tingimustes võivad väiketootjad olema konkurentsivõimelised, sest nad aitavad eh, toimida kohalikel turgudel ma arvan, et peab olema eh, teine, eh, teine sammas võimaldab meile üsnagi suurt manööverdamisruumi, esimese samba puhul peavad olema eh, toetuste jagamised üsnagi tasakaalustatud. ma arvan, et te soovite, et ma oleks konkreetne, kuid praegusel hetkel ma ei saa väga konkreetne olla, ma ei saa väga detailseks minna, sest ma ei taha jätta muljet, et ma olen juba ette asju ära otsustanud. sellised põhimõtted on väga olulised, ma arvan, et me suudame need põhimõtted kõik koos välja töötada ma arvan, et tulevikus tuleb äh, töötas, välja töötada sellised äh, moodulid, sellised võimalused, mis aitavad meile paremini tasakaalustada ähm, pakkumist äh, ning iga sektori põhist sisemist korrektsiooni. Euroopa Komisjon teeb selles osas tööd. ma arvan, et et äh, sektorisisesed kokkulepped on väga tähtsad, mis puudutavad, puudutab veel piimandussektorit, siis äh, ma olen valmis äh, kindlasti konkurentsist vastutavate kolleegidega läbi rääkima selleks, et leida näiteks pikendusperioodi selle valdkonna jaoks, sektorite jaoks kuid samas ei tohi selleks ohvreid tuua, nagu varem on tehtud. härra Oisling, teie lisaküsimus. jah, suur tänu, härra volinikukandidaat, võib-olla natukene saaksite siiski laiendada oma vastust, ma olen samuti väga mures äh, eksporditoetuste osas, see on põllumajandussektorile väga oluline. Teie eelkäija mm, oli suur liberaliseerija, ta armastas maailmaturge nii-öelda, kas te kavatsete selle poliitikaga jätkata või kavatsete senist poliitikat natukene kohandada, nii nagu on poliitikat kohandatud äh, teistes turusektorites, näiteks nagu finantsturgudel? kas äh, on tulemas poliitilisel tasandil äh, rohkem reegleid kui lihtsalt vabaturumajanduses kehtivad reeglid? minu meelest on oluline teie arvamus ära kuulata selles küsimuses Pariisis teatavasti toimus kahekümne kahe põllumajandusministri kohtumine, kes sellist lähenemist on toetanud nii et mis te arvate sellest? et poliitika siis sekkub natukene rohkem turgudesse? În sectorul agroalimentar, piața este importantă. Mis puudutab ähm, põllumajanduse toiduainete sektorit, siis see on loomulikult sama tähtis kui kõik teised sektorid, kuid äh, samas on tegu väga spetsiifiliste sektoritega Nad pakuvad välja erinevaid, vaevad erinevaid mehhanisme turule reguleerimist, mis ei ole turu toimimise vastu, see aitab turul paremini toimida, vastupidi. ning äh, mis puudutab eksporditoetuseid, siis äh, ma arvan, et tegu ei ole äh, te tulevikus väga hästi toimiva vahendiga. loomulikult teatud sektorites jäävad need toetused teatud määral kindlasti alles. peame vaatama, kuidas, eh, mis toimub ka rahvusvahelisel tasandil, kuid loomulikult ma ei kavatse liberaliseerida lihtsalt liberaliseerimise pärast. me peame väärtustama eh, siiski Euroopa põllumeeste, põllumajandustootjate konkurentsivõimet. suur tänu ja järgmisena saab sõna härra James Nicholson, palun suur tänu, härra esimees, tere tulemast volinikukandidaadile. härra volinikukandidaat, kui minust sai selle komisjoni liige äh, umbes kakskümmend aastat tagasi, siis võttis ühtne põllumajanduspoliitika üle viiekümne protsendi üldeelarvest. millisena näete teie ette teie ametist lahkudes äh, seda protsenti? sellepärast, et kui eelarvest raha ei saa, siis ei ole võimalik aidata ei põllumehi ega ka maaelu arengut. teiseks, härra volinik, eile ma rääkisin ka härra Talliga kuulamisel ja ausalt öeldes tema vastused eh, ei rahuldanud mind sugugi eh, nendele küsimustele, mida mina ja teised esitasid tema kavatseb jätkata täpselt samamoodi, nii nagu eh, Sanko peadirektorat on seda teinud pinnase direktiivi osas, lammaste elektroonilise märgistamise osas ja tekitab seega põllumeestele koha peal järjest rohkem probleeme. mida teie kavatsete teha eh, kolleegiumi sees eh, selleks, et põllumehi kaitsta? Te olete ennast täna hommikul eh, iseloomustanud reformijana ning viitasite ka otsemaksetele. kuidas te kavatsete tagada selle, et ÜPP rahad jaotatakse tulevikus tegevatele põllumeestele ja mida te üldse peate aktiivse põllumajanduse all silmas? domnule Nicholson, în privința bugetului. härra Nicholson, eelarvest kõneldes äh, tundub, et ma kirjalikus vastuses juba äh, rääkisin oma seisukohtadest, aga võin seda üle korrata. praegune eelarve võimaldab ühisel põllumajanduspoliitikal toimida ning äh, minu meelest on eh, piisav eelarve põllumajandusele ka tulevikus oluline ja eh, ka põllumajandustoetused muutuvad olulisemaks, aga eh, nii komisjonis kui ka nõukogus kavatsen ma võidelda eelkõige põllumajandustoetuste eest sest kõige tähtsam on toiduga varustus, varustuse tagamise meie kodanikele, seega meil on ka põllumajandustöötajaid vaja toetada. me ei või ehitada ühist põllumajanduspoliitikat üles ilma piisava eelarveta bürokraatiast kõneldes ja mitmetest tõketest kõneldes, siis te teate, et ühise põllumajanduspoliitika raames on juba eh, tehtud jõupingutusi selleks, et süsteeme lihtsustada ja kindlasti on vaja ka teises sambas eh, bürokraatiat vähendada ilma haldussuutlikkust vähendamata. Eh, Euroopa fonde tuleb tasakaalustatult kasutada ja seetõttu peaks lihtsustamis- või halduslihtsustusprotsessi jätkama. tundub, et ma vastasin kõigile küsimustele, tänan. James, kas sul on veel midagi lisada? ma tegelikult e-, esitasin mitu küsimust ja ma ei tea, põllumehed on ik-, ka veel äh, frustreerunud äh, olukorra pärast põllumajandusturul. kolmandate riikide toodang, mis ei vasta samadele standarditele kui Euroopa Liidus, saabub meie turule. Äh, meie põllumajandustöötajad on tüdinud sellest, nad on väsinud bürokraatiast, kuidas te kavatsete selle lõpetada? mõned ütlevad, et liikmesriikide valitsused on, on äh, süüdi. mida te kavatsete teha valitsuste mõjutamiseks bürokraatia vähendamisel? ning kuidas te kavatsete aidata aktiivseid äh, põllumehi või kuidas üldse defineerida aktiivset põllumeest? tulevikus tekib probleeme äh, maa ühiskonna toetamisega terve, kogu Euroopa Liidu kontekstis. palun, härra volinik. kes on minu jaoks aktiivne põllumees? kindlasti põllumajandus, põllumajandustöötaja, kes toodab eh, toiduaineid, kes tegeleb põllumajandusega, toodab põllumajanduslikku toorainet ning annab ka ühiskonnale lisaväärtust selle kaudu. seega tema toodang on ühiskonna heaoluga otseselt seotud, aga nüüd kui jagada toetusi, siis toetus peab peegeldama olukorda põllumajandustootmises mina kavatsen omalt poolt teha kõik, et ka rahvusvahelistes läbirääkimistes neid samu ref-, norme, mis, mida rakendatakse Euroopa turul, rakendataks ka importtoodangule. me oleme oma valikud teinud, arvestades kodanike ja põllumajandustöötajate ootusi, aga nagu te ütlesite, on selliseid elemente ka süsteemis, mis sõltuvad liikmesriikidest ning eh, me kõik püüdleme selle poole, et bürokraatiat vähendada, samas eh, ohustamata kontrolli eh, vahendite kasutamise üle. suur tänu ja nüüd ära löö ja rikk! härra volinikukandidaat, kogemused on näidanud meile, et dereguleerimine viimastel aastatel on viinud meid läbikukkumisele igas suhtes. kas teie arvate, Euroopa Liit peaks näitama üles algatusvõimet rahvusvahelisel tasandil ja eh, kuulutama põllumajandustoodangu tootmise nii-öelda missiooniga tegevuseks, see puudutab äh, tööhõivet, maaarengut, mis te arvate, mis oleks kõige parem viis jõuda garanteeritud miinimumhindade juurde Euroopas, me võime garanteerida muidugi, millised on toodangumahud ja e, samamoodi e, kas ei peaks ka läbi vaatama abi andmise e, tingimused sõltuvalt siis missioonitundest? härra volinik, ma mõistan teie muret põllumajandustootjate tegevuse üle protsess on kahesuunaline, ühest küljest läbirääkimistes tehakse pakkumisi ja ka siis saadakse midagi ka vastu. E, Euroopa põllumajanduse konkurentsivõime on viimastel aastatel tõusnud ja sam-, e, samas on tõusnud ka e, nii ekspordivõimekus, kuigi me impordime põllumajandustooteid ka, aga kui me tõesti mingisuguseid kaitsemeetmeid ei rakenda, siis me ei saa ka oma miinimumhindu tagada, seetõttu on vaja eh, lahti siduda abi toodangu mahtudest see aitab turgu reguleerida, aga ma olen täiesti nõus teiega, et meil on vaja turu reguleerimismehhanisme, mis tagavad vähemalt kahte asja. kõigepealt stabiilne sissetulek põllumeestele ja teiseks teatud hinnastabiilsus. jälle kord peab siin arvestama pakkumise ja nõudluse suhet Äh, sest äh, meil on muide äh, laovarud, mille hoidmine on ka väga kallis ja ähm, me peame mingeid uusi mehhanisme leidma ja ma usun, et neid on võimalik leida. põllumajanduses on see läbirääkimistes ka rahvusvahelisel tasandil väga oluline element, aga ma nõustun teiega, isegi nendel läbirääkimistel peab tagama äh, Eh, iga maailma regiooni jaoks võimaluse oma potentsiaali realiseerida ja seetõttu on vaja ka reguleerida rahvusvahelist kaubavahetust samamoodi. kas teil on täiendav küsimus? jah, ma saan muidugi aru eh, teie selgitustest, aga me võiksime ise algatust üles näidata rahvusvahelisel areenil mitte eh, kas näiteks meie mandaadi ajal ei oleks võimalik eh, mingeid mehhanisme leida, mis ka teisi kontinente või riikide rühmi mm, motiveerida tegutsema nii, et kõigile oleks toiduvarustuskindlus tagatud ja suveräänsus samal ajal? jah, neid põhimõtteid tuleb respekteerida, aga ka rahvusvahelise kaubanduse reeglid on olemas ja see sõltub ka erinevate regioonide majanduspotentsiaalist, konkurentsivõimest, mis peaks muutuma homogeenseks, seetõttu peame tegutsema nii, et me oma turge ei, ei isoleeriks, aga tegutsema nii, et, et ka teised äh, maailma piirkonnad äh, saaksid suveräänselt toota ja, ja nende toodang oleks väärtustatud. härra Šota, palun. suur tänu, härra Tšolos, et äh, liitusite meiega tänasele kuulamisele. kolleegid on esitanud äh, väga olulisi küsimusi. minu küsimus puudutab äh, maapiirkondade arengut, eriti neid piirkondi, mis on kõige ebasoodsamas olukorras, näiteks nagu mägipiirkonnad. kuidas saaks Euroopa Liit läbi üht ühtse põllumajanduspoliitika toetada maapiirkondade demograafilist ja majanduslikku arengut. näiteks ma olen ise pärit äh, ühest Euroopa mägisemast piirkonnast, mida te kavatsete teha selleks, et minu piirkonda aidata? piirkonnad, mis äh, tulevikus otseselt äh, sõltusid põllumajandusest, kus nüüd põllumajandustegevus on aga maha jäetud ja see suurendab liht-, igasuguseid probleeme elanikkonnale, see on majanduslikud ja sotsiaalsed probleemid sealhulgas. põllumajanduspoliitika teine sammas, maapiirkondade areng võimaldab liikmesriikidel ja regioonidel spetsiifilisi programme rakendada, mis vastavad siis iga regiooni eripärale. loomulikult äh, om-, vastavalt oma mandaadile tahaksin töötada äh, ka äh, ühise põllumajanduspoliitika tulevikuga pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ja pöörata tähelepanu eelkõige nii-öelda maajäänud piirkondadele või äh, vähem eelistatud piirkondadele selles suhtes on minu jaoks väga tähtis kohalik äh, koostöö, era- ja riigisektori äh, ressursside ühendamine, äh, mitte ainult põllumajanduses, aga koostööga põllumajanduse ja teiste maaelu või maapiirkondade tootjate vahel. kindlasti on meil ka selle samba raames manööverdamisruumi, põllumajanduspoliitika tervisekontroll võib saavutada seda, et finantseeritakse just nii-öelda ähm, neid piirkondi, mis on siiani jäänud äh, valupunktideks. Giancarlo, palun, kas sul on täiendav küsimus? jah, härra esimees, mul on lühike vastus sellele vastusele. üks äh, suuremaid probleeme, millega põllumajandus on täna silmitsi, on põllumajandustoodete võltsingud ja see mõjutab nii põllumajandusturge kui ka liikmesriikide majandust laiemalt, vaatamata tõsiasjale, et äh, mõned päritolu märgistused on justkui seadusandlusega kaitstud Eh, siiski toodetakse nendest piirkondadest väljaspool ka tooteid, mis on eh, siis tegelikult selle piirkonna tooted? tundub, et te mõtlete eelkõige neid tooteid, mis konkureerivad eh, meie geograafilise tähistusega toodetega. muidugi väga tähtis on tagada Euroopa Liidu toodete kvaliteet. praegusel hetkel käivad kõnelused kvaliteedipoliitika reguleerimise üle, kuidas kõiki kvaliteedi tähistusi ja päritolu tähistusi äh, äh, kasutada ja kuidas leida niisugune kvaliteedimehhanism, mis tagaks parema kaitse Eh, nii-öelda märgistatud toodetele. räägime kas või oliivõlist. tahaksime toetada teadusuuringuid selleks, et leida uusi tehnoloogiaid, mehhanisme, mis aitaks meil teostada paremini kontrolli turul ja äh, kindlaks määrata ka need tooted, mis ohustavad meie toodangut peab ütlema, et eh, nende osakaal on üsna suur ja seetõttu ehm, püüab Euroopa Komisjon vastavad regulatsioonid välja töötada ja loodan, et ka tootjad teevad meile vastavaid ettepanekuid. ALDE fraktsiooni nimel saab sõna härra Reiners. proua Reiners, suur tänu, härra esimees. liberaalide nimel tere tulemast teile, härra Tšolos ja meil on teile järgnevad küsimused. Euroopa põllumajandustooted on väga kvaliteetsed, kuid nende tootmisega kaasnevad ka väga kõrged tootmiskulud ja samade toodete osas peame me vastu seisma tugevale konkurentsile, kus äh, tootmine on odavam kuidas me saadame tagada oma tööd, toodete konkurentsivõimelisuse WTO, WTO reeglite alusel nende toodete puhul. ja kuidas tagada see, et meie toiduained oleksid ohutumad. kuidas me peaks, mida me peaksime tegema, kas äh, rohkem keskenduma tootmisele või äh, seadusandluse kirjutamisele? ma rääkisin sellest oma sissejuhatavas kõnes ma arvan, et eh, toiduainete tootmise spetsiifilisus Euroopas eh, on kõige paremini esitatud meie kõrgete standardite ja kvaliteediga. ma arvan, et me peaksime eh, selle välja ütlema ka rahvusvaheliste, rahvusvahelisel turul oma läbirääkimistel ja ka tutvustuskampaaniate käigus. ma arvan, et me peaksime rohkem tutvustama Euroopa tooteid ja me peaksime tegutsema ka Euroopa tasandil. kui me hakkame eh, eh, tutvustustööd tegema koos eh, rahvusvahelisel tasandil, siis me oleme ka tugevamad. Need tooted on kahtlemata konkurentsis odavamate toodetega, kuid samas on nende kvaliteet parem Kva ning tarbijate jaoks on kvaliteet oluline tarbijad soovivad turvalisi, kvaliteetseid toiduaineid. me peame väärtustama seda eh, just nimelt viies läbi tutvustus- ja teavituskampaaniaid. loomulikult eh, toiduainete turvalisus ja kvaliteet sõltuvad ka eh, nendest, ka nendest vahenditest, mida kasutavad põllumehed. loomulikult tuleb võidelda bürokraatia vastu tuleb tutvustada normatiive, sest äh, tarbijad peavad teadma, mida see kvaliteet endast kujutab. ning äh, siin on väga, see, äh, see, seega on ta-, tootjal väga suur roll toodete kvaliteedi tagamisel. me peame tekitama võrgustiku tootjate ja jaemüüjate vahel, see on väga tähtis see on oluline mitte ainult turu reguleerimise seisukohalt, vaid ka selleks, et tooteid tutvustada. me peame, peame välja pakkuma ka väga äh, hästi äh, toot-, ähm, hea kvaliteediga äh, tooteid. proua Reiners, lisaküsimust ei taha esitada ja sõna saab proua Morvai suur tänu, härra esinejana, istun siin saali tagaotsas ning tahaksin oma küsimuse esitada ungari keeles, ütleb kõneleja. volinikukandidaat, te olete ekspert Rumeenia olude osas ja te olete ilmselt kindel, kindlasti teadlik selles, et endistes kommunismiriikides on äh, põllumajandus äh, täna oluli-, oluliselt suuremas kriisis kui äh, Lääne-Euroopa põllumajandused. see tähendab seda, et peretalud, keskmise suurusega põllumajandusettevõtted on eriti suurte raskuste ees ning nende sissetulek on ohtu sattunud. palun kasutage vastuseks antud kahte minutit selleks, et selgitada meile, kuidas te kavatsete aidata väikesid, väikeseid peretalusid uutes liikmesringides ja keskmise suurusega talusid ja miks ma peaksin teie poolt äh, äh hääletama, kui ma oleksin nemad? rahuliikukandidaat. väiketootjad on, moodustavad olulise osa eh, põllumajandustootmisüksustest. see ei puuduta mitte ainult liik-, uusi liikmesriike. ka Lõuna-Euroopas, vanades liikmesriikides on väiketootjaid. Ida-Euroopa riikides, eh, Ida-Euroopa riikide eripära on see, et eh, on vaja kaasajastada need väiketootmised selles osas tuleb kasutada põllumajanduspoliitika teist sammast ja arvesse tuleb võtta ka nende tootmiste eripärasid. võimalik võtta ka, äh, minna kahte teed pidi. kõigepealt muuta, äh, äh, muuta teine sammas paremini kättesaadavaks väiketootjatele, et nad paremini oma tegevust kaasajastaksid. see ei tähenda, et nad peaks oma tootmist suurendama, nad peaksid lihtsalt turvalisemat, turvalisemaid tooteid tootma teiseks on võimalik ära kasutada eh, kohalike turgude võimalusi. Need väiketootjad ei pea tingimata ekspordi jaoks tootma. ma tunnen väga hästi oma kodupiirkonda, eh, oma kodumaad, eh, lähiriike. Need, seal on väga oluline, et oleks võimalik, et oleks kättesaadavad kohalikud traditsioonilised tooted ma sooviksin, et me kasutaks teise ÜPP samba võimalusi selle töö tegemiseks. samuti võib kasutada esimese samba vahendeid. et oleks tasakaalus ähm, toetuste osutamine tootjatele ja liikmesriikidele. nii saaksid väiketootjad ähm, toetustest kõige rohkem kasu. kuid samas me peaksime siiski restruktureerimise ja kohandamise läbi viia eh, selleks, et võttes arvesse kohalike turgude eripärasid. proua Morvai. jah, eh, mul oli väga hea meel kuulda, et te ütlesite, et kohalikke turge ja kohalikku tootmist tuleb prioritiseerida, aga kuidas te kavatse seda teha, kuidas kaitsta meie endi kohalikke turge, oma turgu üle äh, subsideeritud võõramaiste toodete eest, mille kvaliteet tihti on meie omadest kehvem, kas teil on mingisugune konkreetne ajakava ka paigas meetmete jaoks, mida te kavatsete näiteks järgneva aasta jooksul ette võtta selleks, et aidata väiketalunikke ja väiketalusid Ungaris või Rumeenias või kus iganes? ja et kui me vaatame tagasi tänasele kuulamisele aasta hiljem, saaksime me konkreetselt siis ka mõõta, kui edukas teie tegevus on olnud, härra volinikukandidaat? nagu ma just ütlesin teile, me peame arvesse võtma erinevaid ettepanekuid oma e, uue kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgse põllumajanduspoliitika väljatöötamiseks. meil toimuvad arutelud kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani ma sooviksin välja anda ka komisjoni poolse teatisi, kus võetakse kokku uue ÜPP printsiibid. samuti ma sooviksin, et te, et te leiaks vastuseid oma küsimustele selles teatises. kuid kogu see protsess ei sõltu mitte ainult Euroopa Komisjonist. ma loodan, et me teeme koostööd selle väljatöötamiseks. ma tean, et komisjonis äh, on esitatud väga huvitavaid äh, mõtteid, kuid kui asi puudutab väiketootjaid, siis ma arvan, et on võimalik äh, välja töötada ähm, varustusprintsiibid kohalikul tasandil. Need peaks moodustama ühisturu lahutamatu osa, isegi kui need toimivad ainult kohalikul tasandil. see oleks mõte, mis võiks puudutada ÜPP tulevikudokumenti nii, tänan. me oleme nüüd äh, esimese kõnevooru lõpetanud, lähme nüüd teise juurde. tahaksin rõhutada veel kord, et oleme äh, kasutanud ära kogu aja, mis meile eraldati esimese äh, kõnevooru ajaks. väga palju on ka neid, kes soovivad lisaks sõna võtta. kui te soovite, et veel äh, peale teie saaks keegi sõna võtta, siis katsume võimalikult äh, kokkuhoidlikult kõneajaga äh, ringi käia. kuidas te hindate mõju Euroopa põllumajandusele WTO viimaseid viimaste otsuste poolt, kas te arvate, et Doha arenguvoor peaks arvesse võtma ka ühise põllumajanduse ühise põllumajanduspoliitika reformi ja kas me peaksime partneritelt sama nõudma? tahaks öelda, et eh, need ette, me oleme väga täht-, olulisi ettepanekuid teinud ühise põllumajanduspoliitika reformimiseks eh, ja samuti WTO-s. nüüd me peame ära ootama, millised on meie partnerite ettepanekud meile. arvan, et eh, Euroopa tasandil on juba teatud jõupingutusi tehtud, kui me räägime turgudele ligipääsust, siis meie küll ei saa kaugemale minna. me oleme avatud ja me soovime kokkuleppele jõuda, sest ähm, kõik äh, partnerid peavad ju kasu saama mitmepoolsetest kokkulepetest. Vahemere riikide hiljutine kogemus on näidanud ja mitte ainult, et ilma reguleerimata turgude avamine äh, paneb konkurentsis Euroopa Liidu tootjad halvemasse olukorda. kuidas te kavatsete WTO läbirääkimistes mittekaubanduslik kõiki eh, aspekte ära kasutada, toetamaks Euroopa Liidu põllumajandust ja kas te arvate, et ehm, geograafiliste vaidluste lahendamisel on oluline osa WTO läbirääkimistes tasakaalu saavutamiseks? kui teie kõnelete geograafilise tähistuse paketi ja kvaliteedimärgistuse tunnustamisest, siis äh, see on tõesti oluline läbirääkimiste element. see on Euroopa Liidu toiduohutuse aluseks samas on ühisturul veel spetsiifilisi ähm, elemente, äh, mis peavad vastama samuti tarbija ootustele. me soovime loomulikult, et meie partnerid äh, toodaksid samal tasemel või annaksid samal tasemel toodangut kui meie. geograafiline tähistus on minu jaoks väga olulise tähtsusega. tänan. suur tänu teile. ja nüüd järgmisena härra Le Foll suur tänu, härra esimees. kõigepealt ma sooviksin öelda, et mul on tunne, et ähm, volinikukandidaadi vastuste põhjal võib äh, olla kindlad, et äh, see, et eelnevad ähm, dokumendid on seal prügikasti sattunud, ma loodan, et keegi prügikasti sobrama ei hakka, kuid ühe vastuste puhul, mis te, mis me kuulnud oleme, olite te väga formaalne äh, samas te olite ka väga eh, kindlasõnaline esimese ja teise samba osas. Te rääkisite siis eh, esimesest sambast, mille puhul on eh, lahti seotud abid ja, ja teises osas rääkisite väike tootjatele osutatud otsetoetustest. kas te ei hakka tekitama mingisugust topeltpõllumajandust, esimese põllumajanduse äh, Ähm, esimese põllumajandusega, esimese sambaga seotud põllumajandus, mil- ja teine sammas, millega on seotud ähm, põllumajandust, mis on seotud siis väiketootjatega ja maaeluga. mina arvan, et meil oleks vaja ühtset territoriaalset keskkond, äh, sõbralikku põllumajandust, mis äh, oleks kõigile arusaadav, kõigile Euroopa kodanikele, sest kaks sammast, kaks eesmärki, see on juba kodanike jaoks arusaamatu. ma tean teie muresid, teie mõtteid sellesse eh, vastu, eh, teie huvi selle küsimuse vastu, ma ei ole eh, kohutavalt kiindunud ühte või teise sambasse. ma arvan, et kõige olulisem on sisu isegi kui on jäänud kaks sammast, siis ei tähenda seda, et on kaks põllumajandust. kaks sammast on seotud mit-, sammast on seotud väga mitmekesise Euroopa põllumajandusega. kui me võtame aluseks iga-aastase toetuste osutamise, see on ka administratiivseisukohast oluline siin on ka olulisi keskkondlikke ja normatiivseid küsimusi. peab ütlema, et teine sammas aitab meile manööverdamisvõimaluse, et põllumajandustootjad kohaneksid paremini. näiteks kaasajastaksid oma tootmist me peame kohandumist tege-, kohandumisega tegelema, seda, selleks sunnivad meid kliimamuutused samuti peab olema tihedam side maaelu ja põllumajanduse äh, vahel. meil on mitmeaastane finantseerimisprogramm ja nii on meil lihtsam ja konkreetsem mõelda. ma olen teie muredega tuttav, ma olen täiesti avatud erinevate lahendustega, kuid mina arvan, et ei tohiks mitte asja vormi, vaid sisu peale mõelda pigem. meil äh, oleks äh, vaja kahtlemata garanteerida põllumajandust, põllumeeste sissetulekuid äh, ja me peame muidugi arvesse võtma olemasolevaid reegleid. ja samas meil peavad olema, peab olema suurem manööverdamisruum, et me saaks oma tegevust äh, kaasajastada. suur tänu. Stefan? kuulasin, äh, kuulasin huviga teie vastust, see võimaldab vähemalt arutelu pidada, sest selleks, et me saaks toimiva, me saavutaks toimiva ÜPP, on vaja, et kõik ütleks oma mõtted välja kogu Euroopa tasandil, meil on vaja sellist poliitikat, mis, millest kõik aru saaksid. nüüd viimane küsimus. esimese samba puhul oli eh, kaasfinantseerimist polnud, teise samba puhul kaasfinantseerimine oli. Eh, vahel soovivad komisjon ja mõned liikmesriigid kaasfinantseerimist mõlema samba puhul. milline on teie suhtumine sellesse küsimusse? niikaua, kui meil on ühtne põllumajanduspoliitika, on meil vaja ka ühtset eelarvet. see on väga oluline element. ma arvan, et euro-, põllumajandusarengu poliitika puhul on kaasfinantseerimisel pisut teistsugune roll Eh, kui esimese samba puhul. praegusel hetkel minu seisukoht on selline, et selleks, et eh, meil oleks ühtne Euroopa poliitika, on meil vaja ühtset Euroopa eelarvet. olgu tegu millise finantseerimisega siis tahes, me peame suutma leida vajal-, eh, vajalikud võimalused ja liikmesriikidel peab olema võimalus garanteerida tasakaalustatud finantseerimine ja selle ei tohi kahtluse alla seada sellega, kas on olemas eelarved selle jaoks liik-, riiklikul tasandil või mitte. väga hea ja härra Lain saab järgmisena sõna, suur tänu, härra esimees, ma vabandan, et ma hilinesin, Edinburgh lennuk jäi lihtsalt hiljaks Brüsselisse jõudmisega. härra Tšolos äh, millised on need kolm meedet, mida te peate kõige olulisemaks järgnevatel aastatel selleks, et suurendada Euroopa põllumajanduse konkurentsivõimet? komissar. volinikukandidaat. Yes, very briefly, I think ma teen väga lühidalt. kõigepealt on oluline ühtse põllumajanduspoliitika kohandamine mm, uute oludega ja selles suunas see reform kindlasti liigub, et konkurentsivõimet suurendada ning talunike mm, siis äh, nii-öelda kohandamine uute väljakutsetega, see on väga oluline element. kuivõrd kogu sellega ei pea kaasnema põllumajandussektori konkurentsivõime vähenemine sugugi. nii et äh, rõhutada tuleks minu meelest äh, kaasajastamist ühtlasi ma arvan ka, et esimeses sambas äh, see, kuidas me kavatseme tasakaalu saada otsetoetused, äh, mõjutab kindlasti ka äh, seda ja see võiks panustada, kui see on õigesti tasakaalus, konkurentsivõime suurenemist, rahvusvahelised läbirääkimised, kui me saavutame seal meie poolt soovitud võimalused, siis talunikel kindlasti avanevad uued võimalused rahvusvahelistel turgudel. nii et läbi läbirääkimiste on meil võimalus anda talunikele kindlasti uued valikuvõimalused, nii et minu meelest need oleksid need elemendid, mis on väga olulised selleks, et konkurentsivõimet säilitada ja toestada. suur tänu, ütleb härra Länn, ma saan aru, mida te tahate öelda, kuid kas te olete mõelnud ka mõningatele te-, biotehnoloogilistele vahenditele, mis on kättesaadavad teistele talunikele ülejäänud maailmas, avaneksid ka Euroopa talunikele? Te võite küll vastata mulle, et see ei ole teie portfelli osa, kuid siiski põllumajandustööstuse jaoks on see üks väga suur ja tõsine küsimus ja ma tõesti tahaksin teada, milline teie seisukoht selles osas on ja milliseid samme te kavatsete astuda komisjonis tagama selleks, et mingil hetkel oleks Euroopa põllumeestel samasugused vahendid saadaval nagu, nagu ülejäänud maailmas on? härra volinikukandidaat Te rääkisite konkurentsivõimest. mulle tundub, et selleks, et äh, põllumajandus oleks konkurentsivõimeline, tuleb äh, tagada klientide tarbijate olemus biotehnoloogia kasutamine on muidugi väga oluline siseturul. tuleb anda tarbijatele valik, kas äh, nad on valmis toetama geenmuundatud tooteid või ei teisalt aga muidugi oleme me sõltuvad äh, loomasööda osas impordist ja uues äh, komisjoni koosseisus tuleb sellele küsimusele kindlasti pealahendus leida, selleks et äh, loomakasvatajatel oleks võimalus oma tegevust arendada ilma liigse koormata bürokraatlikus mõttes. biotehnoloogia osas eh, jah, ma arvan, et eh, kaaluva tähtsusega on siin eh, teaduslikud andmed ja juba siis sõltub kõik sellest, kas me suudame tarbijaid veenda neid tooteid vastu võtma või ei. meie ühisel turul on minu meelest väga oluline laiemas poliitilises kontekstis arvestada ka tarbijate käitumistavadega. väga hea, järgmisena saab äh, Jose Bove sõna. Monsieur le commissaire, euh, bonjour. tere hommikust, härra volinikukandidaat ma sooviksin sellel teemal jätkata. kui me vaatame eh, Coextra programmi. Te teate, et on seotud äh, probleemidega, see puudutab äh, tootmisküsimustega, see puudutab GMO küsimusi, mitte GMO äh, tootmist Euroopas ja nii edasi. ma tahaksin teada, kuidas te suudate garanteerida valikuvabaduse ühest küljest tootjatele ja põllumajandussektoritele, kes soovivad garanteerida mitte GMO-de äh, tootmist. minu meelest on väga oluline, et äh, vähemalt osa tootjad saavad vältida GMO-sid, muidu on tegu väga tõsise probleemiga. see puudutab ka impordi küsimusi, soja importi eriti. praegusel hetkel äh, äh, taimsete proteiinide tootmine Euroopas tähendab seda, et tuleb sisse tuua GMO sojad kuidas oleks võimalik nii teha, et me saaks Euroopas ilma GMO-deta toota? ma olen täiesti teadlik teie muredest selles valdkonnas, mis puudutab kaaseksisteerimist, siis eh, tarbijate jaoks on väga oluline, et nad saaksid valida, et neil oleks võimalik valida tooteid, mis sisaldavad või siis ei sisalda GMO-sid. samuti tootjatel peaks olema võimalus GMO, eh, tööta, toota mitte GMO-sid. see muidugi peaks sõltuma ka liikmesriikidest, et nad eh, garanteeriks ja rakendaks eh, va-, valikuvõimalus poliitikat. ning selles suhtes on liikmesriikide vaheline tihe koostöö väga tähtis tege-, tegu on äh, vastutusega, mis langeb liikmesriikidega, mis puudutab taimseid proteiine ja eriti sojat, siis äh, praegusel hetkel rahvusvahelise kaubanduse reeglid äh, ei nõua ühe või ei nõua enam kvantiteetidest kinnipidamist, kui me räägime abide lahtisidumist, siis, sest siis me ei saa hakata taas abisid tootmismahuga siduma ainult. on vähe selliseid liikmesriike, kellel on sellised, kus, kus on sellised kliimatingimused, kus on võimalik soojad toota, igatahes ma olen val-, avatud igasugustele ähm,, igasugustele tingimustele, igasugustele ettepanekutele, mis aitaks meil edasi liikuda. ma arvan, et praegusel hetkel äh, on meil üsna vähe võimalusi, kui me soovime garanteerida täielikku enesevarustusvõimet. me ei tohi ohtu saata, saata oma tootjad, me ma ei tea, kas on parem toot-, tuua sisse GMO maisi ja sojad või lihami, mida on GMO, mille, kui loomi on GMO-dega toidetud ma kuulasin huviga teie vastust, ma arvan, et see aitab meil erinevaid võimalusi ja perspektiive välja töötada tuleviku jaoks, kindlasti kavatseme selles suunas edasi töötada käsikäes komisjoniga. Te rääkisite ka kvaliteedimärgistusest, see on minu meelest samuti väga oluline. praegusel hetkel on Euroopas olukord üsnagi skandaalne. oleks väga tähtis, et uus volinik taaskäivitaks läbirääkimised Ameerika Ühendriikidega, kuidas on võimalik aktsepteerida eh, praegusel hetkel, et, eh, et eh, me et me peame läbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega, kui nad, kui meil on endiselt konflikt hormoonidega kasvatatud loomaliha pärast ja samas Ameerika Ühendriikides Rockfordi juust on endiselt sajaprotsendilise maksu all. minu meelest on väga oluline, et äh, komisjon peaks tegema kõik äh, selleks, et see rahvusvaheline skandaal ära lõpetada. Euh, mõistan veelgi paremini teie muret Rockfori pärast. nagu te teate <laughs> te, te, tegu on väga olulise küsimusega ma oleksin igatahes äh, valmis äh, koostööd tegema oma Ameerika kolleegidega selleks, et see probleem lahendada. see on küsimus, mis on väga palju, kaua juba arutusel olnud ja ma üritan kindlasti teha kõik kui põllumajandusvalinikuna, et see küsimus lahendada. All'onorevole Ashworth, Ashworth, ate. suur tänu, järgmisena on kolleeg Ashworth, palun. suur tänu, härra esimees, volinikukandidaat, me peaksime natukene rohkem rääkima võib-olla sellest ümberjaotamise mõtetest. nagu ma aru saan, siis te tahate minna kaugemale sellest praegusest ajaloolisest äh, baasist ja rääkida uutest toetuskriteeriumitest kas ähm, te toetate, et need uued kriteeriumid peaks olema lihtsamad, äh, õiglasemad ja läbipaistvam peaks see töö olema? väga paljud äh, liikmesriigid, eriti just nimelt uued liikmesriigid, kelle suhtes teil on kindlasti oma mõtted, et äh, hektaripõhised äh, summad, äh, toetussummad oleksid loogiline lahendus, kas te arvate, et neil on õigus? härra Ashford, mis puudutab ümberjaotamist, siis te peate silmas ilmselt toiduahelat, härra Ashford ütleb ei, ma räägin äh, Äh, toetuste jaotamisest, et see peab olema õiglasem, läbipaistvam ja lihtsam volinikukandidaat. tegelikult ma olen selles osas andnud väga selgeid vastuseid ÜPP reformide osas. kriteeriumid otsetoetuste andmiseks tuleb üle vaadata ja see pea, need peaksid rohkem arvestama väga konkreetsete elementidega, selleks et tagada võrdsus no muidugi nad peaksid olema lihtsamad ja et äh, võrdsus oleks tagatud, seda sõna ma juba kasutasin isegi oma vastuses, ja läbipaistvus. Euroopa Komisjon on juba võtnud samme selleks, et äh, tagada toetuste andmise puhul suurem äh, läbipaistvus. ja, ja nüüd on pall komisjoni äh, väljaku poolel koos parlamendiga arutada seda, mis siis täpsemalt peaks nendes kriteeriumites olema, selleks et kogu see süsteem oleks lihtsam, aga et ka Euroopa vahendeid kasutataks äh, sihtotstarbepäraselt, et tingimustest peetakse kinni, võrdsus jah ja läbipaistvus jah. liikmesriikidel on juba võimalus tagada abitasandil suhteliselt suur äh, läbipaistvus osade toetusliikide puhul, mis talunikele on avatud, nii et tõesti loodame selles suunas edasi liikuda. härra Švefi, jah, härra komisjon, ma siiski esitasin teile konkreetse küsimuse hektaripõhisest toetussummast, aga liigume edasi ja eeldades, et teatav võrdsus tagatakse, on meil siiski vaja korrigeerivaid eelarvemeetmeid tulevikus mida te nendest arvate, ma räägin täpsemalt siin tagasimaksetest liikmesriikidele? toetused, eh, hektari, hektaripõhised pindalatoetused on olemas liikmesriikides, see mehhanism on olemas. Eh, otsus, praegu on juba otsustatud hakata rakendama nii-öelda põllumajandusettevõtte või majandipõhise eh, toetusega. loomulikult, miks mitte homogeenset eh, toetusmehhanismi eh, rakendada, uutes liikmesriikides on ühtmoodi toetused, vanades liikmesriikides teistmoodi toetusmehhanism, mina arvan, et me peame välja töötama ühtse toetusmehhanismi, kuid arvestama siiski liikmesriikide spetsiifikat, mis abi jagamisel tagab võrdsuse. tänan. härra Anju, suur tänu. Euroopa Liit ähm, on otsustanud alternatiivsesse süsteemidesse, tootmissüsteemidesse äh, investeerida. Äh, Rumeenia on oma valitsuselt saanud ja Euroopa Liidult äh, tohutuid toetusi, nimelt äh, kanamuna toetus tootmiseks ja Rumeenia kavatseb Suurbritanniasse ka kanamune müüa, kuigi toetused Suurbritannias on olnud teistsugused äh, kas niisugust olukorda, niisugune olukord peab jätkuma? Briti maksumaksjad tegelikult eh, on suured üldse ühise põllu, põllumajanduspoliitika toetajad. Briti raha on kahe tuhande teistel aastal väga halvasti kasutatud eh, Rumeenias. kas teie suudate niisugusest segadusest üle saada? härra volinik ma ei tea, millistest abiskeemidest te räägite, kahe tuhande esimesel ja teisel aastal ei olnud Rumeenia üldse, e, e, üldse Euroopa Liidu e, liige. loomulikult kasutati vahendeid aga Rumeenia vahendeid kahe tuhande teisel aastal põllumajandussektori moderniseerimiseks. kas te saaksite täpsustada oma küsimust, millistest toetustest te räägite? härra Anju ma esitasin kaks küsimust, üks puudutab praegust aega, see on kõige tähtsam ja tahaksin üldisemalt tagasi tulla, kui te lubate või tahate kaks min-, minutit äh, lõpetada, sest te ei ole kahte minutit kõnelnud? Äh, hea küll, kui te lubate, siis äh, räägin nendest haudejaamade pro-, probleemidest. kahe tuhande teisel aastal peab ütlema, oli vaja kanamune, Itaalia, Hispaania ei tootnud, piisavalt Ukrainast ja ma ei tea, kustkohast veel imporditi äh, meile kanamune, kuid need, äh, need olid toodetud mitte vastavalt äh, Euroopa Liidu loomakaitseseadustele. Euroopa Liidus on äh, Äh, haudejaamadele kindlad nõuded, neil on vaja äh, Nende tagamiseks on vaja investeeringuid, loomulikult on vaja tagada loomade heaolu ja äh, euro-, tulenevalt sellest, et Euroopa Liit on vastavad normid vastu võtnud, peavad kõik liikmesriigid, kaasa arvatud Rumeenia, täitma neid norme praegu on nende normide kohaldamise üleminekuperiood äh, Rumeenia ja Suurbritannia mõlemad äh, võivad investeerida selleks, et äh, moderniseerida tootmist ja tagada Euroopa Liidu norme ja nüüd annaksin sõna proua Tootsile, aga teda ei, vist ei ole. seega annan kohe sõna härra Michel Dantanile. proua, härra volinikukandidaat, te kinnitasite kirjalikes vastustes, et Euroopa ühise põllumajanduspoliitika tulevik äh, vajab nii-öelda äh, julgestusvõrku selleks, et tagada kaasaegne tootmine. nüüd äh, aeg on näidanud, et tootmise ja ka turu reguleerimiseks on vaja vastavaid seadusakte, aga kas te tõesti kavatsete nii-öelda administreeritud põllumajandust äh, toetada. Te rääkisite nendest uutest võimalustest, uutest seadusaktidest, võimalikest mehhanismidest rääkisite ka eh, eh, pidevatest konsultatsioonidest kogu eh, põllumajandussektori sees, kas te arvate, et selle tulemusel toetataks, töötatakse välja mingi komisjoni, komisjoni doktriin, aga kas see ei hakka muutuma takistavaks konkurentsile? kui ma rääkisin nendest regulatsioonidest, siis loomulikult need ei tohi ähm, äh, turu äh, äh, funktsioneerimist ja konkurentsi takistada. arvestada tuleb sektorite spetsiifikat ja selliseid mehhanisme näiteks nagu garantiifondid, sissetulekute tagamine, mis hindade tugeva kõikumise puhul võivad äh, abiks olla, kui on ohustatud põllumeeste sissetulekud. juurvilja, puuviljasektoris on seda juba kasutatud, seda võib rakendada ka teistes sektorites, ma räägin üldistest mehhanismidest, mida võib erinevatele sektoritele kohaldada. Te rääkisite lepingutest, ehm, me tahame seda ka kaaluda näiteks piimasektoris, kui see funktsioneerib, siis äh, võib neid äh, just läbi räägitud lepinguid ka teistes sektorites rakendada. erakokkuleppeid võib sõlmida ilma konkurentsireegleid ohustamata, aga ma olen valmis ka eh, komisjoni kolleegidega arutama neid küsimusi selleks, et eh, vajaduse korral ka eh, nii-öelda toidu- ja põllumajandussektoris erandeid kasutusele võtta. meie eesmärk on nii teha, et turg funktsioneeriks igas suunas ja oleks nõud-, tagatud hea tasakaal nõudmise ja pakkumise vahel. et mehhanismid ei tohiks takistada turu toimimist, vaid aitaksid kaasa turu toimimisele, seda tuleb meeles pidada, seega meil peaksid olema need garantiifondid kin-, kin-, tagatud sissetulek põllumajandusele, eh, lepingud, eh, praegu mul midagi eh, rohkem meelde ei tule, aga see, see kõik väärib analüüsi ja teatud interventsioonimehhanismid on meil juba olemas, sekkumismehhanismid ja isegi need otsetoetused, on üks võimalus tagada põllumajandustootjate sissetulekut, aga nõudmise pakkumise äh, tasakaalu tagamine lepingutega on kindlasti lahenduseks. suur tänu! meil olid tootmise reguleerimise mehhanismid vanasti kasutusel. Ehm, kui äh, me nüüd tahame tagada ka kvaliteeti, siis kas me peaksime ka toodangu mahtu reguleerima kuidagi, sest kvaliteet üksi ei ole ju äh, piisav selleks, et hinda tagada. jah, ma ei tea, kas äh, teatud regioonide jaoks Euroopa Liidus saab kvoote sätestada, sest see tekitab äh, turu toimimisega, turu toimimisele probleeme. Te rääkisite kvaliteedirežiimist, kus tõesti on tegemist geograafiliste tähistustega, aga me peaksime kaaluma, millised mehhanismid on kõige paremad selleks, et ka teatud toodangumahud oleksid tagatud eriti spetsiifiliste toodete puhul, aga meil on kindlasti ka veel teisi elemente, mis ei ole otseselt turuga seotud me võime kindlasti äh, moodustada erinevaid spetsiifilisi reegleid, mis aitaksid turu tasakaalu tagada. tänan. väga hea, järgmisena saab sõna härra Tabadi. kuidas saavad Euroopa põllumajandustootjad üle sellest, et põllumajandustoodete hinnad äh, nii äh, radikaalselt muutuvad. millise uue äh, riikliku reguleerimine tule- või milline turvalisus, millised turvalisusmeetmed tuleks kasutusele võtta, et tehtud kahjud kuidagi parandada? kuidas te arvate, et äh, peaks, mida peaks tegema suurte, suurte jae ja kokkuostuüksustega. see, mis põllumajandushindu alla suruvad, see on probleemiks Rumeenias, Ungaris ja peaaegu kõikides äh, äh, liikmesriikides. jõudu teile! mis puudutab hindade, hindade kiiret langust, siis äh, ma rääkisin sellest juba enne. see äh, küsimuse lahendus on sarnane nagu puuviljade, juurviljade puhul. meil peaks olema võimalik kiirelt sekkuda erinevates sektoris, kui eh, hinnad kiirelt muutuvad ja sellega seoses muutub ka sissetulek. ma arvan, et see oleks üks võimalik langus, võimalus, lahendus. nüüd, äh, mis puudutab lepingulisust, siis äh, see on seotud ka äh, Ehm, suurte tootmisüksustega ja vabandust, ehm, mis on surnud, eh, küsimused, mis on seotud edasimüüjatega, siis eh, ma arvan, et me peaks töötama eh, lisandväärtuse ehm, kallal. see peaks puudutama eriti spetsiifilisi valdkondi. me alustasime piimandussektoriga, me võime seda teha ka muude sektoritega, kuid ma ei räägi siin mitte riigipoolsest sektori, sekkumisest, turg peab siiski toib-, toimima. peab olema tasakaal pakkumise ja nõudluse vahel, see ju on see, mis eh, hindu reguleerib. kuid samas võib-olla erinevate valdkondade vahel siiski omavahelised kokkulepped ja me võtame kasutusele meetmed, mis võimaldaks eh, põllumajandustootjatel eh, ühineda ja niimoodi tugevamana läbirääkimisi pidada, see oleks üks võimalik lahendus kui me vaatame viimaseid läbi viidud uuringuid lisandväärtuse kohta, siis te näete, et alati pole mitte sugugi eh, Pole sugugi mitte need eh, suurtootjad, kes marginaali endale saavad, vaid eh, see, need võivad ka teised olla, kuid selle küsimusega peaks tegelema alati valdkonnasiseselt. suur tänu, härra volinik ja järgmisena saab sõna proua Harkin suur tänu, esimees, volinikukandidaat, tänases äh, sissejuhatuses te ütlesite, et reformeeritud ÜPP peab tagama toiduga tarnituse ja väärika sissetuleku põllumeestele, need kaks asja on muidugi omavahel seotud, kui väärikat sissetulekut ei ole, siis ei ole tagatud ka toiduga varustatuse kindlus Euroopas. üks küsimusi, mis kindlasti põllumeeste palku nii madalal hoiab, on see, et väga suured edasimüüjad tegutsevad turgudel ja natukene domineerivaid turge Ühendkuningriigis loodi hiljuti äh, järelevalveüksus ähm, äh, selleks, et äh, jälgida olukorda selle kohta ehk niinimetatud justkui supermarketite ombudsman, Iirimaal on seda samuti lubatud. mingisugus-, mis samme te kavatsete võtta selleks, et ebatasakaal suurte edasimüüjate ja esmaste tootjate vahel kaoks? volinikukandidaat, nagu ka Rumeenias, kui ma olin veel põllumajandusminister, julgustasin ja julgustan ma äh, edasimüüjaid ja tootjaid omavahel äh, läbi rääkima ja et jõutaks kuidagi sellise praktilise suuniste koguni selleks, et reeglid paika saada kuid äh, minu meelest tuleks seda asja teha just nimelt toiduahela operaatoritega. volinikuna ma võin ainult julgustada selliseid arutelusid, kuid äh, ma ei arva, et komisjon praegu saaks või peaks äh, sekkuma kuidagi tootjate ja edasimüüjate vahelistesse suhetesse. kuid sellised head käitumistavad paika panna oleks üks hea lahendus aga me peame selleks muidugi eh, tagama mõlema osapoole toetus, kuid üldisemalt, nii nagu ma härra Tabadile juba ka ütlesin, läbirääkimised toiduahela operaatorite vahel võiks tuua meile lahendusi ka teiste küsimuste puhul, selleks et paremini siis tagada äh, lisandväärtuse õiglasem jaotumine. nii et volinikuna jääb mul üle ainult julgustada taolisi arutelusid, kuivõrd see puudutab otseliselt, otseselt ka ju konkurentsisektorit. Mariann Hargin, lisaküsimus ja,? jah, härra esimees, volinikukandidaat, suur tänu ka teile, ma mõistan seda, mida te räägite, kuid ma lootsin, et võib-olla Äh, mm, põllumajandus, toit, põllumajandusliku toidutoodangu kõrgetasemeline ekspertgrupp võiks midagi aidata kaasa selles äh, valdkonnas. ja kas tõesti siis äh, kõige rohkem saate te julgustada osapooli selles valdkonnas? ja ma mõistan seda muidugi jah, aga kas on siiski mingisugune võimalus seda kõrgetasemelist ekspertide gruppi ära kasutada, see on tõsine probleem, see on tegelik probleem ja see moonutab hindu kuivõrd tõesti tasakaal on äh, ilmselge, volinikukandidaat. järgnevatel kuudel tulen ma kindlasti parlamenti selleks, et rääkida just nimelt sellesama kõrgetasemelise grupi töö tulemustest, olen valmis ära kasutama äh, nende, selle töö tulemust selleks, et laiendada mm, taolist dialoogi kogu sektoris kuid ma pean seda tegema väga tihedas koostöös konkurentsiportfelli ehm, eest vastutava kolleegiga. me peame leidma ehm, lahendused ehm, paljude sektorite jaoks, millel kõigil on omad spetsiifilised tingimused ja ei tohi unustada konkurentsireegleid, sest et oluline on see, et ühisturul oleks ka ühised reeglid, kuid olen valmis kõikidele Äh, võimalikele vastusevariantide tähelepanu pöörama selleks, et äh, tarandada, parandada tasakaalu. väga hea, ütleb härra esimees. ja veel kord on sõna härra Povel. Oui, euh, sur un sujet plus glo-. pisut globaalsemas küsimuses. Euroopa põllumajandus sõltub äh, suurel määral fossiilkütustest meil on üheksasada tonni, me kasvatame iga aasta üheksasada tonni masuuti üle terve Euroopa ja see on vastutav üle kahekümne protsendi CO2 heitmetest Euroopas. praegusel hetkel on ÜPP suunanud aina rohkem tööstusliku põllumajandustootmise Eh, suunas, eh, mis on kahjustanud vett, eh, samuti tekitanud CO2 heitmeid ja üldjoontes reostanud keskkonda. näiteks toodetakse maisi silo aina juur rohkem ja see hävitab pinnast. üha rohkem tootjaid soovivad relokaliseerida oma tootmist. Nad peavad tegutsema ilma, et riik, neil oleks riigipoolseid toetusi, et nad soovivad ma-, soovivad energiatõhusat põllumajandust välja töötada. ma sooviksin teada, mida kavatseb teha komisjon selleks, et, äh, et äh, luua projekt, mis võitleks kliimamuutuste vastu. nagu ma juba ütlesin. küsimused, mis puutuvad kliimamuutusi ja keskkonnakaitset, peavad käima käsikäes meie põllumajanduse arenguga, see on ka see, mida ootavad meie, meie tarbijad. teiseks on meil vaja paremini välja töötada erinevad mehhanismid, mis aitavad meil eh, laiendada ehm, võimalusi kasutada inno-, uusi innovatsioonivahendeid ja ma teen kindlasti oma koostööd oma teadusuuringutega tegeleva kolleegiga, et näha, kuidas uued eh, avastused eh, võivad eh, kasuks tulla põllumajandusele. ma arvan, et mõte väärtustada rohkem kohapealset tootmist, lokaalset tootmist on samuti hea mõte. seni on tõesti rõhutud rohkem tööstuslikule tootmisele. põllumajandus peab olema, põllumajandus peab olema konkurentsivõimeline, kuid ma arvan, et teatud piirkondades on meil vaja kohaliku tähtsusega tootmist, mis on äh, suunatud rohkem kohalikule tarbijale. me peame ka rohkem äh, teavitama selles osas, me peame rõhutama, et äh, kohalikud turud on osa Euroopa turust, me peame arvesse võtma seda kui osa globaalsest turust Eh, see eh, aitab meil kaitsta keskkonda ja eh, kasutada paremini ära lokaalseid ressursse. lisaküsimus. see taaskäivitab ka põllumajandustootjate sissetulekud. ma ei ole siin kuulnud üht sõna. nimelt see, seda, et Euroopa seoses konkurentsipoliitikaga Eh, ei luba kahjumiga müüa. kuidas on see võimalik, et põllumajandustasandil ei tee me midagi selleks, et eh, kahjumiga müügi ära keelata, olgu tegu see eh, piimandus- või lihasektoris? kriis tekib tihti sellepärast, et põllumajandustootjad peavad kahjumiga müüma. üle kuuekümne aasta tagasi neljakümne neljandal aastal ütles USA president Roosevelt, teeme kõik selleks, et ära keelata äh, kahjumiga müük põllumajanduses. ei ole normaalne, et, äh, et põllumees peab äh, kahjumiga oma tooteid müüma. tegu on väga tundliku küsimusega, sest näiteks müüja ostab Eh, müstab eh, ühe hinnaga ja müüb edasi teise hinnaga, see võib samuti, eh, see võib samuti hinnavahe tasa teha. põllumees on tootja. ta võib müüa vahel kahjumiga, sest talle sest ta, ta on võib-olla eelnevatel aastatel kasumit saanud, see aitab tal edasi tegutseda Eh, ma arvan, et üldjoontes ei pea Euroopa põllumajandustootjad eh, kahjumiga müüma, selles mõttes ongi olulised just otsetoetused, et eh, põllumajandustootja jääks selliselt konkurentsivõimeliseks, sõltumata hindadest, mis talle välja pakutakse. ma ei tea, milline saab olema minu manööverdamisruum selleks, et selliste küsimustega te tegeleda, kuid ma arvan, et see on äh, küsimus, millega peame tegelema. peame välja selgitama, kust see kahjumiga müük tuleb, millest see tekib ning äh, kui väga on see seotud äh, suurtootjate edasimüüjatega. kahtlemata ei ole see õiglane, et põllumees peab kahjumiga müüma. ja järgmisena saab sõnaks meie aseesimees härra Võtšovski. Panie przewodniczący, panie przyszły komisarzu, chciałem panu suur tänu, härra esimees, austatud äh, volinikukandidaat, mul on väga hea meel, et võimalus on esitada küsimus mul just uuest liikmesriigist pärit äh, volinikukandidaadile, sellepärast et minu komisjon puudutab peaasjalikult just uusi liikmesriike, kuid mitte ainult, ma räägin subsiidiumite tasemest. eelmine komisjon tegi ettepaneku, et pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat muutub äh, toetuste tase, äh, tekivad riigid, mida priviligeeritakse ja siis neid, äh, mida diskrimineeritakse, nende seas on nii uusi kui vanu liikmesriigi Portugal, Hispaania, Austria, Soome on seal kusagil keskpeal ma ei saa aru, miks lahtisidumisprotsessis tekivad sellised suured äh, lõhed, mida te kavatsete ette võtta, et ei diskrimineeritaks nii paljusid riike? härra volinikukandidaat. Äh, härra Wojciechowski, nagu te toonitasite juba, on otsetoetuste jagamise kriteeriumid arutusel, enne kui me teeme ettepanekut ÜPP reformimiseks. me tahame konsulteerida ka Euroopa Parlamendiga selleks, et saavutada soovitud õiglus siin võib põhjenduseks tuua ka erinevad geograafilised tingimused, kus põllumajandusega tegeldakse erinevates liikmesriikides, aga loomulikult peab meie poliitika olema läbipaistev ja peab andma meile võimaluse ka vältida äh, teatud olukordi. ÜPP läbivaatamisel loodetavasti leitakse siiski õiglased kriteeriumid toetuste jagamiseks. härra Vojtšehovski jah, suur tänu voliniku kandidaat selle vastuse eest. minu meelest on see seotud otseselt ka eelarvega. aga me ei peaks ju võtma raha ära, tähendab, me peaksime just nimelt tähendab, ma ei räägi sellest, et me peame võtma ära raha nendelt, kellel on rohkem ja andma selle nendele, kellel on vähem võrdsust on vaja tagada, nii et mul on väga hea meel, et te olete toetanud ÜPP eelarvet, aga meil on siiski vaja rohkem eelarvet. Lissaboni leping äh, toob kaasa suurema integreerituse ja raha peab ka seega olema rohkem selle integreerituse rahastamiseks, nii et ÜPP peaks jääma meie eesmärgiks. minu teine küsimus äh, geenmuundatud äh, organismid, kas te kavatsete toetada seisukohta, et iga liikmesriik äh, ise reguleerib selle, kas äh, nende territooriumil on GMO-d lubatud või ei? Need seisukohad esitati juba Euroopa Komisjoni presidendi poolt, härra Barroso poolt mina olen selle poolt, et tuleks läbi viia teadusuuringud. siiani tehtud uuringud näitavad, et keskkonnale mingeid ohte ei ole, samuti ka ei kujuta GMO-d endast ohtu tarbija tervisele loomulikult võiks äh, äh, selle otsuse lasta äh, liikmesriikidel endil teha, sellepärast et seisukohad on erinevad. aga ma räägin siin isiklikust seisukohast praegu. minu kolleegid, kes tarbijakaitse ja tervishoiuga tegelevad, peavad tegelikult selle otsuse tegema. tänan. ja küll läheme härra Messerschmittiga edasi suur tänu. mina olen pärit Taanist ja seal äh, arvatakse peaaegu üksmeelselt, et ÜPP on kahjulik meie põllumajandusele. me ei olnud rahul proua Fischer-Pooli eh, viimase, eh, tehtud otsustega viimase viie aasta jooksul. me kuulsime nüüd härra Levandovskilt, et eh, järgmisel viiel aastal poliitika muutub järk-järguline toetuste kaotamine lõpetatakse pigem hakatakse toetusi suurendama. kas te nõustute härra Levandovskiga või vastupidi? ma ei tea täpselt, aga minu meelest proua Fischer pool soovis vähendada järk-järgult toetusi ja tahtis eh, toetusi jaotada esim-, tähendab, põllumajandustootmise ja maaelu äh, arengu vahel, tähendab kahe põllumajanduspoliitika äh, samba vahel. tähtis on äh, teist sammast toetada ja loomulikult praegusel hetkel mm, ei pea moduleerimist enam vajalikuks pidama, sellepärast et kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast alates hakatakse toetusi otsustama koos liikmesriikidega vastavalt to tootmismahtudele eh, ja reguleerides toetusi esimese ja teise samba vahel. kõige tähtsam on tagada põllumajandustootjate sissetulek, kaasa arvatud Taani põllumajandustootjatele ja see mehhanism peab ka alles jääma. peame eh, eelkõige tasakaalu leidma kahe eh, samba vahel toetuste maksmise osas äh, moduleerimine tulevikus ei jätku. kõige tähtsam on tagada minimaalne põllumeeste sissetulek. arvan, et äh, toetused peavad siiski jätkuma. suur tänu Teie tulevane kolleeg härra Levandovski on teatanud, et äh, põllumajandustoetuste maksmist ei tohiks lõpetada. kas te kavatsete vähendada neid toetusi või vi järgmisel viiel aastal äh, mitmed minu kaasmaalased ei ole sugugi rahul sellega, et nii palju raha kulutatakse põllumajandusele, näiteks arenguriikidele abi andes. aga meie Euroopa Liidus kaotatakse toetuste maksmine. kas te olete nõus sellega, et kas lühemas või pist-, pikemas perspektiivis kaotatakse toetused ära. Euroopa eelarves peab ühisele põllumajanduspoliitikale oluline osa jääma. see puudutab äh, ühendusturule toodetavat äh, toodangut, põllumajandustoodangut, aga äh, samuti meie rahvusvahelist kaubavahetust tahaksin öelda, et äh, meie eelarve on õigustatud, sest meil on vaja Euroopa tasandil tootmisvõimekuse säilitamine ja loodan, et äh, ühel päeval ei leia me ennast olukorras, et, äh, et meie, e, e, et meie otsused, et leiame, et meie otsused on valed olnud ja et me ei suuda enam oma põllumajandust toetada. seega jätkame toetuste maksmist ja teeme ka jõupingutusi ÜPP reformimiseks, selleks et see oleks läbipaistvam, selgem. meie eesmärk on toetada Euroopa põllumajandust. ÜPP peab olema järjekindel ja samas võib edasi diskuteerida äh, esimese ja teise samba tasakaalu üle, ilma austamata põllumeeste sissetulekuid. väga hea, läheme nüüd neljanda küsimuste vooru juurde. me oleme ajast kinni pidanud. me oleme isegi paar minutit kokku hoidnud. härra Tabatši tegi lühemalt, seega nüüd annaksin sõna härra Sekierski Äh, suur tänu, härra mm, volinikukandidaat. eelmine kõneleja ütles, et ÜPP-le läheb väga palju ühenduse eelarvest. aga Euroopa põllumehed äh, ei tunne siiski ennast turvaliselt. Ähm, see turvalisus peaks ju tulema nende vahenditega ja see on probleem teiseks, te rääkisite kaasaegsetest äh, turumehhanismidest. selgitage täpsemalt, äh, millest te räägite. kas otsetoetused peaksid olema pindalatoetused või peaks olema see seotud äh, tegevate põllumeeste arvuga? paljudes liikmesriikides on palju väiketalusid, mis tähendab seda, et talumeeste arv on väga suur teatud piirkondades millised peaksid olema need toetavad meetmed, mida te näeksite ette selle sektori jaoks, kuidas toestada nende tegevust, kuidas lihtsustada protsesse taolistes liikmesriikides, ilma et nad peaksid hakkama kunstlikult äh, oma talu pindala suurendama? suur tänu! kahtlemata äh, ei ole ebastabiilsus äh, puudutanud kõiki tootjaid. on piirkondi, sealjuures ka teie kodumaal, kus otsetoetuste äh, arv suureneb, sest äh, elatustase teie kodumaal on madalam. samas peab siiski tegema jõupingutusi, peab kaas-, põllumajandustootmisüksused kaasajastama ja selleks äh, ÜPP pakub ka võimalusi. mis puudutab aga äh, aga kaasaegset turumehhanismi, siis ma detailidesse laskuma ei hakka, sest äh, tegu on väga tehniliste aspektidega, mis tuleb välja töötava käsikäes spetsialistidega. samas ma arvan siiski ka seda, et garantiifondide loomine, mis peaks põllumehe, põllumeeste sissetulekut, stabiilset sissetulekut garanteerima, Eh, kui nende sissetulekud peaks, eh, peaks suurel määral langema, siis eh, selliste fondide loomine oleks minu jaoks lahendus. samamoodi erinevate valdkondade kaupa võib luua näiteks erinevad lepingud, mis aitaks eh, garanteerida hinnastabiilsuse ja põllumeeste sissetulekute stabiilsuse. vaatame, kas suudame ka muid lahendusi välja töötada, kuid minu meelest see, et eh, mured on olemas, et me neist räägime, on eh, minu jaoks juba hea samm edasi. mis puudutab aga väiketootjaid, peretootmisüksuseid, siis äh, Eh, siis eh, hektaripõhised eh, toetused kindlasti toetavad neid, kuid samas teises sambas võime näha, et mõnes regioonis, mõnes kategoorias välja töötada pisut spetsiifilisemad, paremini kohandatud meetmed, mis puudutab tööhõivet ja seda, kuidas põlluma-, põllumajandus töötab, too-, loob ja hoiab töökohti, siis on vaja leida sellised võimalused, mis aitaks meil välja töötada indikaatorid, mille abil olukorda muuta. ma tean, et komisjonis on minevikus olnud tendents selliseid indikaatoreid eh, välja töötada, kuid praegusel hetkel pole me suutnud võimalik võim,, välja töötada selliste meetmete tagajärgi. härra Sikierski, teie lisaküsimus. volinikukandidaat, te rääkisite restruktureerimisest, kaasajastamisest ja nii edasi, aga kõik see maksab raha. me peame leidma selle jaoks seega piisavad vahendid ja mida teha selleks, et otsetoetuste süsteem oleks ühtlasem, samas aga arvestaks nende talunike erivajadusi, kes toot-, töötavad nendes valdkondades, kus tootmine ei ole kasulik, kus tingimused on raskemad. ja lõpetuseks, kas on mingisugune võimalus ka eh, toetada selliseid eh, selliseid tootmisi, kus tootmismaad on väiksed, näiteks tubaka tootmine Poolaski ja, ja Hispaanias ja Prantsusmaal. Vor fi prin uh, criteriile pe care le vom uh, uh elabora pentru politica agricolă comună pe viitor. Need kriteeriumid, mis me kavatsevad me välja töötada uue ÜPP jaoks, garanteerivad surmavõrdsuse. ma olen Äh, alati öelnud, et see on üks minu prioriteetidest ja see on samuti ka üks äh, kohandamismeetmetest esimese samba jaoks. ma loodan, et see, selles olukorras äh, koheldakse ka põllumajandustootjaid võrdsemalt. kui tootmine osutub mitte tulutoovaks, siis on vaja investeerida kaasajastamisse moderniseerimisse ja äh, peab andma tootjatele võimaluse muuta oma tootmismustrit ja toota selliseid toiduaineid, mis on rentaablid. mis puudutab näiteks tubakakasvatust, siis te teate, et selles osas on juba äh, langetatud otsused, on mõned aastad tagasi toimus reform, mis tekitas väga palju vaidlusi paar aastat tagasi ja liikmesriigid äh, on võtnud äh, art-, aluseks artikkel kuuskümmend kaheksa otse toetuste maksmise kohta ning seda võib samuti kasutada selleks, et äh, toetada põllumajandussektorit. nüüd on käes Mark Tarabella kord. ma kahe tuhande üheksandal aastal olin ma üheskoos väga paljude piimatootjatega väga mures, nad olid sunnitud oma oma piima ära viskama, sest piima hind oli niivõrd langenud. me oleme nukrad, sest me räägime siin tulevistest regulatsioonidest, kuid me räägime, me räägime lepingulistest suhetest valdkondade siseselt, kuid samas nõukogu on seina keeranud, keljanud kvootidele, samuti komisjon, mis on ometi need kvoodid juba väga kaua kehtinud ma tahaks teada, kas äh, nüüd oodates uusi reegleid, kavatsete te kvootidele lõplikult selja keerata või te üritate veenda liikmesriike ja oma kolleege äh, komisjonis, et neid endiselt edasi toetada ma ning suhkur on äh, samuti keeruline küsimus ja samuti lahti seotud abid, mis aitaks eh, liikmesriikidel toetada kõige vaesemaid piirkondi. mis puudutab piimakvoote, see pole mina, kes seina keerab, tegu on aruteluga, mis toimus eh, liikmesriikide vahel nõukogus ning selles osas võeti vastu otsus. ma arvan, et eh, me sellise mehhanismi juurde tagasi tulime, võib tähendada seda, et destabiliseeritakse taaskord turg ja tootjate olukord. me astusime teatud samme ja küsimus ei ole selles, et me peaks äh, minema ajas tagasi, me peaksime leidma sellised võimalused, mille abil kvootide ärakaotamine annaks uusi võimalusi loomakasvatajate, piimatootjate jaoks. ja mis puudutab konkreetseid regioone, millel on konkreetsed probleemid piimandussektoris, ma arvan, et tuleb leida äh, kohandatud vahendid ja ma kavatsen sellega tegeleda, kuid ma arvan, et need tingimused, äh, milles me oma turud avame, on kvootide säilitamine lahendus. kvoot võib lahendada pakkumist, äh, pakkumise küsimuse, kuid ta ei lahenda samas nõudluse probleemi. nii et seega see, ka see Äh, olukord, kus me olime hiljuti, kus nõudlus vähenes, ei oleks ka kvoodid suutnud seda küsimust lahendada, nii et sellepärast ma arvan, et kvoodid ei ole hästi kohaldatud äh, mehhanism, kuid see ei takista meil siiski ähm, leida vahendeid, mis aitaks stabiliseerida piimandussektorit, eriti puudutab see vaesemaid piirkondi ja eriti selliseid vaesemaid piirkondi, mis, äh, kus piima tootmine väga oluline on. nii et me üritasime Äh, lahendada küsimust, võttes aluseks artikli kuuskümmend kaheksa, mis äh, aitab meil äh, spetsiifilistel puhkudel reageerida, ma arvan, et see aitab meil ka tulevikus edasi minna, sest ma arvan, et teatud piirkonnas on vaja piirkonnale kohaldatud lahendusi. kui tagasi ei ole mõtet ajas minna. tänan, härra volinik. ma tahtsin rääkida ka suhkrust. WTO võttis vastu muudatuse mõned aastad tagasi ja see tähendab seda, et äh, praeguseni see äh, äh, tähendab seda, et tootmine on olnud väga hea, seitsesada miljonit oleme tooninud, me võiks lausa rohkem, me võiks miljon kolmsada, vabandust, võiks veel rohkem toota. hinnad tõusevad. Euroopas on hinnad nelisada neli eurot ja praegusel hetkel on ühesõnaga meie tegevus takistatud. praegu turg ei toimi, nagu te seda ka ütlesite, tegu on, on turu, turuprobleemiga. Te võite saada volinikuks kahekümne seitsmenda jaanuari hommikul, ma tahaks teada, kuidas te kavatsete reageerida ja kui te kavatsete reageerida, siis kuidas? Euh, ma äh, arvan, et me peaks vaatama, millised manööverdamisvõimalused vastu võetud reform meile võimaldab. ja me peaksime mõtlema ka selle peale, millised on võimalused maailmaturul. millised on meie manööverdamisvõimalused. kuid ma luban, et kui ma olen kahekümne seitsmenda hommikul volinikuks kinnitatud, siis ma äh, üritan teile vastuse leida sellele küsimusele, sest seda küsimust peaks äh, pisut äh, sügavuti äh, arutama ja vaatama ka seda, kas, kui palju meil rahvusvaheliste lepingutega seoses manööverdamisruumi. praegusel hetkel mul on vaja detaile, ma ei saa teie küsimusele täpsemalt vastata. väga hea. Elisabeth Köstinger on järgmisena küsimuse esitaja. suur tänu, volinikukandidaat, te juba olete öelnud, et piirkonnad mis on vähem soodustatud olukorras, nagu näiteks mägised piirkonnad, saaksid ka teie valitsemise all jätkuvalt lisatoetust. kas selle jaoks olete valmis garanteerima ka piisava eelarve ja kuidas te üldiselt kavatsete tagada Eh, põllumeeste sissetulekud eh, kolleegiumi liikmena. kas te kavatsete jätkata poliitikat, eh, mida on veetud seni järgnevatel aastatel või on tulemas uued poliitikad? Dacă pilonul 2 are o finanțare suficientă, așa cum vă spuneam... Kui teine sammas saab piisavalt finantseeritud, siis nagu ma ütlesin, me kaalume ka, mis saab kahe tu-, pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat ÜPP-st. ja siis oleks meil äh, võimalus ka äh, vastavalt oma ambitsioonidele tegutseda, aga loomulikult me hindame, kuidas on äh, eelarvevahendid jagunenud. miski ei takista meil teatud e-, e-, rahastamistaset tagada nii esimese kui ka teise samba puhul. tahame säilitada otsetoetused, aga ka tagada, et meie ambitsioonid realiseeruksid ka teises sambas. aga loomulikult seda tuleb teha koostöös teiega, konsulteerides teiega. ja olge kindlad, et komisjoni kolleegiumis, nii nagu ma täna hommikul ka kinnitasin, tahaksin teha kõik jõupingutused selleks, et minu kolleegid mind mõistaksid, et ÜPP peab säilima, poliitika peab olema järjekindel ja selleks on vaja eelarvet. meil on mitmeid argumente. me oleme näinud, äh, kuidas äh, on hinnakõikumiste tõttu äh, ohtu sattunud toiduga varustuskindlus, kuidas äh, hinnad kõiguvad maailmaturgudel, seega ma tahan kõik teha, et äh, ÜPP säiliks ja tean, äh, mis minu kohustused on. rääkides mägipiirkondadest, ähm, ähm, viletsamas olukorras olevates, olevatest piirkondadest, me tahame neid toetada, eh, tahame nende regioonide spetsiifilist toodangut toetada äh,, seega peame ka vastavaid meetmeid rakendama, mis on just nende regioonide jaoks mõeldud. tänan. tundub, et te äh, näitasite meile täiesti selgelt, et te olete teadlik, millised väljakutsed seisavad ühise põllumajanduspoliitika ees, aga loomulikult on põllumajanduspoliitika keskmes äh, põllumees ise arvestades nüüd elanikkonna vananemist, milliseid meetmeid äh, näete te ette selle vastu võitlemiseks äh, ja milliseid konkreetseid ettepanekuid on teil noortele põllumeestele? vaadake, äh, just sel põhjusel peab põllumajanduspoliitika üheks oluliseks osaks jääma maapiirkondade areng, sellepärast et me peame leidma lahenduse nendele, kes elavad maapiirkondades, kes tahavad sinna jääda, edasi tegutseda. kõik on siin omavahel seotud, me võime maaelu arendada ja maamajandust arendada. ja kui me maajand-, maamajandust arendame, siis on ka põllumeestel võimalus edasi maale elama jääda ja põllumajandustootmisega jätkata loomulikult on noorte hoidmine maal eriprobleem, ma kavatsen sellega tegeleda teise samba raames. noortele on vaja stabiilsust, aga ka võimalust olla kindel tulevikus, võimalused investeeringute tegemiseks, et kaasajastada tootmist ma olen näinud, mis toimub Rumeenias ja ma tean, kui tähtis on võimalus Äh, prognoose teha. Stefan de Formaus on ka, võistab mind just sellepärast on ka vajalikud otsetoetused, et tagada põllumajanduse prognoositavust. tänan. väga hea, proua Garcia Perez. suur tänu, ma kuulasin väga hea meelega äh, seda, kuidas te tänasel koosolekul korduvalt rääkisite sellest, et on vaja toetada eh, rohkem eh, rahaliselt ÜPP-d. ma olen täiesti rahul sellega, ma olen nõus sellega, kuid samas eh, on vaja va leida ka muid vahendeid selleks, et vastu astuda praegu tekkinud väljakutsetele. antud hetkel on kaks probleemi, millest üks on töötlemis ja millest üks on töötlemise, teine edasimüügitööstus kui eh, põllumajandustootjad üritavad vähegi tõsta eh, tootmishindu, siis eh, põrkuvad nad kokku konkurentsireeglitega, mis on selles mõlemas valdkonnas väga ranged. kuidas te kavatsete teha, mida te kavatsete teha selleks, et oleks võimalik anda suuremad läbirääkimisvõimalused tootjatele ja anda neile väärtusahelas ka suurema kaalu? Da, cred că am încercat să dau cât mai multe elemente privind ma üritan teile anda nii hea võimaluse kui võimalik ja laiendada seda, mis puudutab just nimelt minu portfelli. Te ilmselt eh, teate, et eh, konkurentsi eest vastutab eraldi volinik ja te teate, mis tema pädevused on ma olen täiesti veendunud, et eh, sirgjoonelisem koostöö võiks meid aidata kindlasti kohandada ka eh, konkurentsireegleid, kui ma räägin siin põllumajanduse ja põllumajanduslike toiduainete tootjate vahelist koostööd, kuid eh, muidugi tuleb tagada lisandväärtuse võrdsem jaotamine, ma tahaksin rõhutada seda veel kord. me võime kõigepealt eh, aidata kaasa läbirääkimiste ja debattide julgustamise läbi, selleks et Eh, toiduahela operaatorid omavahel eh, dialoogi peaksid ja kui jõutakse mingisugusele lahendusele, siis eh, me võime ette näha uusi reegleid ja muutusi selleks, et lisandväärtus jaotuks õiglasemalt ja muidugi ma olen valmis äh, läbirääkimisi pidama ka konkurentsi eest vastutavate kolleegidega selleks, et võib-olla oleks võimalik konkurentsireegleid kohandada. kuid ärgem unustagem seda, et meil on väga selged normid paigas äh, turu toimimise kohta Euroopa tasandil ja me peame leidma võimaluse, kuidas seda kohandada teiste olukordadega näiteks äh, puu- ja juurviljasektoris tuleks leida lahendus, mis aitaks meil paremini tagada ühisturu toimimine, nii et äh, sellega tuleb arvestada, kui lahendus on leitud. väga hea. Äh, härra Garcia Perez lisaküsimust ei küsi ja sõna saabki kohe härra Maato. tänan, volinikukandidaat. Te ütlesite, et me peame garanteerima, Ehm, põllumajandustootjate sissetulekud. ma olen nõus, kuid te teate, et praegu on rasked ajad põllumajandusele, eriti raske on see ultraperifeersetes piirkondades. Eh, ja väikse, eh, väiketootjatel, mis on kõik, kes on suur, kes on kõik, enamuses neist piirkondadest, on väga raske. ma sooviksin teada, millised eh, vahendid on teie meelest vajalikud selleks, et garanteerida eh, põllumajandustootjate jätkusuutlikkus eh, ja eh, kuidas tegeleda spetsiifiliste probleemidega ning oluline on küsimus on ka banaani küsimus. me me alandasime, me ka alandasime aktsiisimaksu Ladina-Ameerika banaanidele saja seitsmekümne kuuest saja seitsme, saja neljateistkümne euroni ja see tähendab seda, et eh, see vähendab meie tootjate sissetulekuid viiekümne kolme miljoni euro võrra, see võib tähendada ka seda, et nende tootmine lõpeb lõplikult otsa. kuidas te kavatsete eh, kompenseerida ehm, eh, neile tootjatele tekkinud kahjud? Da, pentru regiunile ultraperiferice știți că există... See, mis puudutab kõige äärepoolsemaid piirkondi, siis te teate, et äh, on selle jaoks äh, välja töötatud eraldi programm äh, ja järgnevatel aastatel kindlasti baseerub meie tegevus hindamise aruannetel ja sellel samal programmil ja ma olen valmis tegema vajalikud kohanemised teatud piirangute osas, sellepärast et täiesti selge on see, et nendes piirkondades tuleb põllumajandus üleval, elus hoida banaanide küsimus. ma arvan, et te olete ilmselt minuga nõus, et äh, see kokkulepe on Euroopa Liidule kasulik. aastaid on äh, olnud konflikte selles küsimuses ning äh, nüüd oleme me jõudmas multilateraalse kokkuleppeni WTO raamides. juba on ette nähtud hüvitised ja ma olen asjaga kursis, nii nagu ka teie, et et äh, hüvitussüsteem äh, banaanitootjatele on äh, juba ette nähtud. ja kindlasti POSEI programmist tuleb veel juttu ja see kindlasti annab meile suuremad liikumismarginaalid, kui on õigustatud, siis vastavad kohandavad meetmed. suur tänu, härra Mato Euroopa Liidu jaoks võib see lepe hea olla, kuid Euroopa tootjate jaoks see ei ole hea. meil, sellega peab kaasas käima kompensatsioon. ma sooviksin teiepoolset kindlat soovi kaitsta Euroopa tootjaid ja garanteeriksite sellele eh, sektorile tuleviku. see on väga oluline, mitte ainult majanduslikel põhjustel, sotsiaalsetel põhjustel ja keskkondlikel põhjustel sellest sõltuvad tuhanded eh, perekonnad, mitte ainult Kanaari saartel, vaid ka teistes äh, ultraperifeersetes piirkondades. sellega seoses ma sooviksin, et te, et te tuleksite tagasi meie vestluse alguse juurde. me peame garanteerima põllume-, põllumeestele äh, sissetulekud. sellest on siin väga palju räägitud, siin on räägitud kompensatsioonidest, kompensatsioon äh, on olnud AK, AKV riikide jaoks ja Ladina-Ameerika riikidega on samuti rahu nii-öelda sõlmitud kuid Euroopa Liidu toodetel ei ole mitte mingisugust sissetulekut garanteeritud, aitäh! Da, dacă nu mă înșel și pentru agricultori. Kõigepealt ühenduse tootjad, ka nendel on juba äh, suhteliselt suured vahendid äh, kättesaadavad, umbes äh, kakssada viiskümmend miljonit eurot aastas, nagu ma juba ütlesin. ma tean, millised on võimalikud probleemid ja vastavalt selle aruande alusel, mis esitatakse, hakkame rääkima kindlasti POSEI programmi tulevikust. ma olen valmis ette nägema teatavaid muutusi sellesse programmi. ma ei saa, me ei saa keskenduda ainult arvudele, me peame kõigepealt vaatama, mis on analüüsi tulemused. ma olen teadlik sellest äh, probleemist, ma tean, et suured vahendid juba on suunatud nendesse liikmesriikidesse ja me peame vaatama, milline on tulevikus liikumisruum ja kui on õigustatud, siis me ka tegutseme. suur tänu, härra volinikukandidaat ja sõna saab nüüd härra Roodust. Härra, proua Roodust. Äh, härra Tšolos, tere tulemast Te olete juba pidanud vastama tervele reale küsimustele ja kuulamise lõpus on äh, alati raske leida midagi uut, mille kohta küsida, aga mul vist läks korda. Äh, üldkaupade tootmine on alati üks nendest põhjustest, miks, millega põhjendatakse üldse põllumajanduspoliitikat. toidu tootmise osas lisaks toidu tootmisele on põllumajandusel ka teised olulised rollid mängida ühiskonnas, näiteks äh, maapiirkondade kaitse, bioloogilise mitmekesisuse garanteerimine, pinnase kaitse ja vee kvaliteedi tagamine ka nende eest äh, peaksid talunikud äh, saama mm, hüvitist, et neil jätkuks äh, ka tulevikus motivatsiooni teha seda tööd ühiskonna eest. kuidas te kavatsete tagada selle, et ka tulevikus põllumehed on valmis neid ülesandeid täitma? ja kuidas te näete ette, et need avalikud teenused, mida põllumajandus toodab, ka hüvitatud saaksid? tänan, proua Rudust! väga raske on leida uusi küsimusi, samamoodi on väga raske leida ka uusi vastuseid, kuid ähm, ma vastasin ka teie kirjale, mille te selles valdkonnas mulle saatsite, mis puudutab äh, siis äh, avaliku hüve puhul me ei ole rääkinud eriti palju toiduaine tootmisest, kuid samas on see väga oluline element. ma olen täiesti kindel, et te olete täheldanud, et liikmesriigid on kasutusele võtnud meetmeid teise samba jaoks, see, mis garanteerib bioloogilise mitmekesisuse kaitse ja keskkonnakaitse. me peame leidma vahendeid selleks, et, et põllumehed saaks avaliku hüve tootmisega tegeleda ma arvan, et otsetoestused on olulised, ma arvan, et ökotingimuslikkus on oluline ma arvan, et äh, teise samba abil me saame stimuleerida ka innovatsiooni ning toetada põllumehi, kes, äh, kellel on uued ettepanekud selles valdkonnas, mis puudutab maastikukaitset, bioloogilise mitmekesisuse kaitset ja teisigi olulisi küsimusi. nii et äh, tulevikus mängivad need küsimused väga olulist rolli teises sambas ja me lisame siin elemente, mis on seotud kliimamuutuste küsimustega nii et äh, tootmistehnoloogia muutuks, et äh, niimoodi paremini võidelda kliimamuutuste vastu. ma tean, et on äh, selliseid põllumehi, kellel on väga innovatiivsed tootmisvahendid, sellest rääkis ka Jose Bobe. ma arvan, et selline tootmine, sellist tootmist peab toetama ja julgustama, see peaks levima üle kogu Euroopa Liidu, te võite arvestada, see on üks minu suurematest huvidest. ja, proua Rodust, jah, suur tänu selle vastuse eest. on täiesti selge, et me peame mõtlema ka järgnevatele perioodidele, kuid ma olen teid väga pidevalt kuulanud äh, viimase paari tunni jooksul ja tundub tõesti, et teises sambas äh, tuleb nii mõndagi ära saavutada, see on tohutu summa ja arvestades seda, et teise samba jaoks on läin-, läheb ainult üksteist protsenti eelarvest, tekib mul kõhklus, kuidas me seda kõike saavutame. ja minu küsimus on, kuidas te tagate selle, et teise eel-, teise sambasse minevad vahendid suureneksid? nagu ma ütlesin, meil on vaja dotatsioone, mis vastaksid meie ambitsioonide kõrgusele. on ju tavaline, et ma nõuan niisugust eelarvet, mis vastaks meie eesmärkidele. selles suhtes olen valmis liikmesriikide ja Euroopa Parlamendiga diskuteerima, sest me peame leidma üheskoos tasakaalu eelarve võimaluste ja meie ambitsioonide vahel. teises sambas on muide mitmeid elemente, aga see näitabki, et ÜPP suurendatud eelarve on õigustatud ja seetõttu püüan veenda ka liikmesriike ja ka oma kolleege, et meil on vaja äh, piisavalt vahendeid. loodan, et kolleegium leiab tasakaalu erinevate majandussektorite vahel ja äh, loomulikult peame mõtlema sellele, milleks on vaja ÜPP-d ja suur tänu, et te mind abistate sellise järelemõtlemise osas. suur tänu, proua Nedeltševa problema di traduzione, adesso arriviamo. Chiediamo una mano. Nous avons déjà une traduction. tõlge kadus ära vahepeal, aga nüüd peaks kõik hästi minema. Brandeltševa kahtleb, kas ta peaks kõnelema bulgaari või keeles või prantsuse keeles. suur tänu härra volinikukandidaat, selle eest, et te soovite otsetoetusi õiglasemalt jaotada liikmesriikide vahel ning erinevate regioonide vahel. ma panin seda kohe tähele teie kõnes, aga nüüd, kas te või-, võiksite meile rääkida oma tööplaanist ja sellest, kuidas te objektiivsemalt põllumajandusvahendeid jagaksite? kas teatud valdkondade või toodete puhul ei saaks ikkagi vana abisüsteemi säilitada, näiteks tubakatootjate abisüsteemid? noh, tööplaanist kõigepealt. mul on kavatsus äh, avalikke konsultatsioone läbi viia ja just sel põhjusel ei soovi ma ette mingeid ideid siin välja käia. ma soovin kõigepealt kuulata, mis teistel on öelda ja minu arvates on selle tõttu avalikud konsultatsioonid ning kõnelused Euroopa Parlamendi ja liikmesriikidega väga tähtsad kavatsen kahe tuhande kümnendal aastal algatada need konsultatsioonid ja kui võimalik, siis ka komisjoni raames enne aasta lõppu välja töötada ühe teatise, enne kui ma õigusloomelisi ettepanekuid teen. tahaksin eh, visandada eh, üldised ideed, üldist, üldist mõtet ÜPP arendamiseks pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat loomulikult see minu tööplaan, kalender sõltub ka eelarve aruteludest teil. nagu ma teile kinnitasin ka varem, meie mm, kõige suurem väljakutse on see, et meil oleks meie ambitsioonidele vastav eelarve. loomulikult teile kui parlamendisaadikule teeb see ka muret just ÜPP visiooni osas tahaksin äh, läbi rääkida Euroopa Parlamendiga, ma tean, et härra Laen on just selle teema raportöör, kui ma ei eksi. ja nüüd objektiivsete toetuste jagamise kohta ja tundlike, tundliku toodangu toetamise kohta näiteks mm, tubakatoodete puhul eh, peab ütlema, et mõned otsused nagu tubaka puhul on juba kahe tuhande neljandal aastal vastu võetud, tegemist on üleminekuperioodiga, see sektor tõesti saab eriabi. kui me tubakast räägime, siis peaks siiski mm, olema eh, eh, või vastama ka nii-öelda maksumaksja ootustele Euroopast, te teate küll, millest ma räägin meil kindlasti on selle sektori jaoks olemas väike liikumisruum. täiendav küsimus? jah, tõesti, tahaksin veel ühe küsimuse esitada. sissejuhatuses te rääkisite vajadusest teha vahet erinevate regioonide vahel. ja tulevikus peaks ÜPP seda võimaldama aga ikkagi teatud liikmesriikides on tootmiskulud äh, väga kõrged just klimaatiliste tingimuste tõttu. kuidas saaks arvestada näiteks Põhjamaade spetsiifikat kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast alates eelarve koostamisel? ja milline on teie seisukoht, kuidas leida lahendusi teatud regioonide väga spetsiifilistele probleemidele, samas garanteerides kõikide huvide tagamise? jah, tõesti, loomulikult on regioonide vahel erinevusi. Neid äh, arvestatakse juba praegu erimeetmete kaudu maaelu arendamispoliitikas, mis on suunatud just äh, nendele regioonidele. Äh, ka otsetoetuste maksmisel püütakse arvestada neid erinevusi regioonides ja seetõttu peab nii arvutustes kui ka äh, regioonidele toetuste määramisel arvestama nende äh, spetsiifikat. loomulikult äh, ilmastikutingimused, kliimavöönd mõjutab ka tootmist, seega meie kriteeriumide kontseptsiooni järgi saab arvestada spetsiifikat ühest küljest otsetoetuste maksmisel, teisest küljest maaelu arendamisprojektide kaudu ja usun, et me suudame niisugusi eri, või niisugust eripära siiski arvestada kokkuvõttes. ja loodan sille. millised on teie arvates erimeetmed, mis aitaksid ületada eri, erinevusi ähm, vanade ja uute äh, liikmesriikide vahel, nii et ka uutes liikmesriikides kujuneks välja rahvusvahelisel tasandil konkurentsivõimeline põllumajandus ja kuidas vältida äh, rahvastiku liikumist maapiirkondadest ära linnadesse. proua Tantšila toonitasin ka juba varem, et perioodiks pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat on meil äh, olemas juba niisugused äh, meetmed, mis võimaldavad uutmoodi põllumajandustoetusi jagada. seega me kavatseme just neid aspekte arvestada, millest ka teie rääkisite. Rumeenia puhul loomulikult oleme me praegu selles faasis, kus toetusi suurendatakse, aga arvestades uusi toetuse jagamise skeemi, võib äh, kindlasti varsti nendest erinevustest uute, vanade liikmesriikide vahel üle saada. rahvastikuprobleemist rääkides on meil maaelukavad ka olemas, nad arvestavad just iga regiooni eripära, esiteks on meil olemas äh, otsetoetused, äh, mis on paremad kui vanad äh, toetuse maksmisskeemid, mis ajaloolistele andmetele põhinesid, aga riikide tasandil peab kuidagi ühendama otsetoetused, aga ka põllumajanduse moderniseerimiskavad. suur tänu ja läheme nüüd edasi härra Gladfelderiga. suur tänu, tõesti väga raske on mingisugust täiesti uut küsimust esitada, kõik küsimused, mis täna esitati, on väga tähtsad, aga äh, ma olen rahul teie vastustega, mulle meeldis väga see, et te soovite ÜPP väärtusi säilitada, te ei taha lubada renatsionaliseerida ühist põllumajanduspoliitikat ja hindan ka teie jõupingutusi kaitsmaks Euroopa põllumehi kolmandate riikide põllumeestega võrreldes, tagades õiglasemad tingimused põllumajandustootjatele Euroopas. aga mida läheks vajaks selleks, et ka Euroopa põllumajanduses äh, säästetakse energiat ja ka toiduainete tööstuses vähendataks CO emissioone. tänan. Äh, investeeringud selleks, et energiat kokku hoida. see tähendab eelkõige põllumajandustehnika moderniseerimist. minu arvates võib seda liikmesriikide maa arenguprogrammide kaudu teha, kasutades ära teise samba vahendeid. sellest seisukohast on meil võimalused kaasaegse tehnoloogia juurutamise toetamiseks mis on ka energiasäästlikud. tean ka, et teid huvitavad teadusuuringute programmid, mis on suunatud just uuele tehnoloogiale. tihe koostöö teadusuuringute peadirektoraadiga on seejuures väga oluline, peab kaaluma, kuidas uusi tehnoloogiaid juurutada põllumajanduses ja mina arvan, et äh, me peaksime kaaluma ka riikliku toetuse võimaldamist just äh, niisugustele valdkondadele, kus on võimalik kokku hoida energiat ja vähendada CO2 emissioone. kindlasti on ka põllumeestel endil äh, mõtteid ja lahendusi loomulikult on väga raske mingit Euroopa-spetsiifilist mehhanismi välja töötada. meetmed tuleb ikkagi koha peal äh, võtta, arvestades põllumajandustootmise tüüpi, aga kindlasti ei tohiks kõrvale heita uusi tehnoloogiaid, mis on energiasäästlikud. arvan, et kompensatsioonisüsteemidega saab seda probleemi ka lahendada suur tänu selle vastuse eest. ÜPP teine sammas soodustab samuti energiasäästlikkust. minu koduriigis Ungaris aga peab ütlema, ei, ei ole siiski ette nähtud ühtegi eurot selleks, et teisest sambast CO2 emissioone vähendaks, seega meid huvitavad ka teiste liikmesriikide vastavad programmid. kindlasti tuleks uutele määrustele eh, rohkem eh, tähelepanu pöörata. paljud eh, regulatsioonid muide muudavad talumeeste elu hoopis raskemaks, näiteks looma heaolu puudutavad määrused. Need muide halvest, halvendavad ka energiatõhusust põllumajanduses. me ju ehm, arvutame energiakasutust ühe tootmisühiku kohta. kuidas sellisest vastuolust üle saada? ligipääs teisele sambale sõltub eelkõige liikmesriikidest. Nemad on vabad valima, millised on riigi või regiooni prioriteedid. Äh, kui rääkida kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta järgsest äh, perioodist, siis peaks maa arenguprogrammides olema palju üksikasjalisem äh, me soovime energiasäästlikust CO2 vähendamist ja kui edasi minna looma heaoluga ja energiasäästlikkusega, siis peab ütlema, et looma heaelu on kindlasti üks väga oluline kriteerium, mille Euroopa Liit on juba normiks kuulutanud põllumajandustootmises. ja loomulikult kõnelused piirangute üle peaksid õiget tasakaalu arvestama tootmise ja energiasäästlikkuse vahel. samas ei tohiks me unustada oma väärtusi, üks nendest ongi looma heaolu. ja, ja, ja proua Paulsen kindlasti ka ei, ei räägiks mulle vastu siin. väga hea. ja nüüd annan sõna annan sõna Giovanni Laiale. kommissario, in primo luogo volevo ringraziarla per suur tänu, kõigepealt äh, lubage mul tänada teid, härra volinikukandidaat, juba täna öeldu kohta te ilmselt äh, leevendasite paljude kolleegide muresid eelarve aruteludel ka ei ole räägitud mitte midagi ühtse põllumajanduspoliitika eelarve kärpimisest, ka eelarvevoliniku kuulamisel sellest ei räägitud. ja see on minu meelest ka positiivne, et te ütlesite lahti sellest äh, komisjoni dokumendist, mis väga palju muret on tekitanud erinevates Euroopa Liidu pooltes on toetusmäärad erinevad ja kõiki ei toetata ühtemoodi. on sektoreid näiteks nagu puu- ja juurviljasektor, kuhu läheb umbes kuusteist protsenti Euroopa kuusteist protsenti annab põllumajanduslikest tuludest puu- ja juurviljasektor, kuid ainult neli protsenti ÜPP rahadest läheb sinna paljud Vahemere riigid äh, on just eriti sellest puudutatud ja kuidas te näeksite ette erimeetmeid nende toetuseks, aitäh? Sigur că dacă am ține cont de ponderea fiecărui kui me peaks arvesse võtma, milline kaal on igal sektoril ja kui me hakkaks võrdlema seda toetustega, siis oleks võib-olla väga palju selliseid sektoreid, kus oleks äh, tasa, mis oleks tasakaalust väljas. see puudutaks näiteks äh, puuviljade ja aedviljade sektorit. ma arvan, et äh, lahendused peaks leid-, leiduma spetsiifilistes vahendites, mis peaks tagama tasakaalu. ning selles osas puuviljade ja aedviljade sektor äh, mille osas muutused äh, välja töötati, on äh, samuti, selles osas on loodud samuti erinevaid võimalusi, erinevaid mehhanisme. ning äh, finantstoetused on selles osas üsnagi olulised, need on eraldatud pakettide kaupa liikmesriikidele ning see tähendab seda, et erinevate valdkondade kaupa on leitud erinevaid lahendusi no ütlesin, nagu ma ütlesin, kõik erinevad probleemid tuleb arvesse võtta, kuid mina kui volinik peaksin suutma leida äh, tasakaalu erinevate sektorite vahel ja eelkõige peaksime arvesse võtma mitte ainult selle sektori kaalu, vaid ka spetsiifilisust mis puudutab aedvilju ja puuvilju, siis meil on omas, äh, on meil olemas spetsiifilised meetmed, mis ei kõlba teistele äh, sektoritele. ühesõnaga, olgu kuidas on, tasakaal tuleb leida. ma ei äh, saa öelda, et see või teine sobib sellele või teisele sektorile, me peame asju vaatama laiemapõhjalisemalt, kuid meil on vaja spetsiifilisi lahendusi spetsiifilistele sektoritele. Abbiamo sentito nel corso suur tänu, ütleb härra Lavia. kuulamise ajal olete te viidanud äh, mitu korda turu sekkumistele ja sellele, et võib-olla võiks samasuguse mudeli kasutusele võtta, mida kasutatakse puu- ja aedviljasektoris, ka mujal põllumajandussektoris. praegu, nagu ma ütlesin, saavad nad neli koma üks protsenti äh, vahenditest, samas nende tootmisprotsent on palju suurem. seega tuleks minu meelest see masinavärk äh, küll uuesti seadistada ja kohandada seda tegelike oludega ja sellepärast oli väga põnev, väga huvitav kuulda, et äh, Teil on mõte see süsteem äh, mujale laiendada. see võib-olla on küll hea mõte, kuid äh, mõelgem sellele, mis juhtus siis, kui me üritasime äh, puu- ja aedviljasektorit kohandada ja nagu ma ütlesin, tuleb see uuesti seadistada, see masinavärk et ta oleks paremini vastavuses oludega täna. mekanisme spetsiifilised sektori legume, frukte. spetsiifilised sektoripõhised toetused puu- ja aedviljasektorile on üsnagi hilised. Need äh, pandi paika umbes aasta tagasi või veelgi vähem. ma arvan, et praegusel hetkel on liialt vara veel järelduste tegemiseks selles osas, kas tegu on olnud efektiivsete me mehhanismidega. võib-olla peab neid äh, korrigeerima või kohaldama. kuid ma arvan, et me peaksime tegema etapiviisilise analüüsi, mis tegeleb sellega, et uurib järgi, kas see reform on olnud efektiivse, efektiivne ning sedasama analüüsi saab rakendada hiljem ka teiste sektorite puhul, kui meie kogemused on olnud selleks juba piisavad. siis ma saan ka järeldusi teha, kuid praegusel hetkel kõik, võin öelda, et kõik see, mis me oleme teinud ähm, puu- ja juurviljasektoris, on olnud hea lähtekoht. suur tänu, volinikukandidaat ja proua McInnes, palun suur tänu, härra esimees ja suur tänu, volinikukandidaat, kolm märkust. kõigepealt äh, ma tahaksin tunnustust avaldada selle eest, et te pöörate nii palju tähelepanu toiduga varustatuse kindlusele, parlament on ka selle pärast mures ja on oma seisukohad võtnud, ma julgustaksin, et komisjoni keskenduma toidutarnekindlusele mitte ainult siis, kui hinnad on tõusuteel, vaid kui nad on ka languses tootjate jaoks. teine märkus, ma kutsuksin üles äh, astuma vastu konkurentsi peadirektoraadile, et saada sellest ebatasakaalust lahti tootjate ja äh, suurte äh, poodide vahel. McKinn teadusekspert Äh, on võtnud äh, seisukohti äh, GMO-de osas, tutvuge nende seisukohtadega. ÜPP eelarve, selle kohta on tulemas väga rasked arutelud ja andke meile palun öö, otsekohene vastus, et kas, et kas jaotumine, ümberjaotumine toimub Euroopa tasandil, liikmesriikide tasandil, kohalikul tasandil ja talunike tasandil, et ebatasakaalus ka siin lahti saada ja kas on tulemas mingisugune referentsperiood äh, et see liiguks edasi, mitte ei jääks sinna tasemele, nagu see on praegu. E, ma vastan teile avameelselt või vähemalt nii avameelselt, kui ma vähegi suudan. Te rääkisite ajaloolistest e, pidepunktidest. ma rõhutan veel kord, et mineviku vaatamine ei vii meid edasi. see e, eripära, need erinevused eksisteerivad, me peame seda arvesse võtma me, on erinevad probleemid lahendada, me ei saa turukorralduse juurde tagasi minna, mis ei lase turul hästi toimida. ajalugu peab jääma ajalooks. meil peab olema võimalus võtta kasutusele uusi vahendeid, uusi elemente. Te saate loomulikult aru, et äh, ma ei saa äh, spetsiifilisemaks muutuda praegusel hetkel mitte sellepärast, et ma ei taha, vaid sellepärast, et äh, et me peame, et see kõik on, ootab alles arutelusid komisjonis, me peame välja töötama tasakaalustatud kriteeriume, mis äh, peaks äh, leidma äh, erinevaid lahendusi. Te näete, kui palju on eriarvamusi erinevate sektorite, erinevate piirkondade, erinevate liikmesriikide vahel. oluline on see, et vähemalt praegusest hetkest alates oleme me jõudnud kaasotsustusmenetluseni, see on väga oluline ja meil on võimalik sellest niimoodi rääkida äh, omavahel ning sellega seoses ma tahaksin veel kord rõhutada, et äh, mul, mina, ma hindan kõrgelt seda, kui hästi te seda küsimust äh, tunnete, me otsime kindlasti kahe äh, tasakaalustatud lahenduse selle eripärase Euroopa jaoks. proua Mäkinis, lisaküsimus? jah võib-olla natukene kummaline küsimus, aga ma ei tea, millist muusikat te armastate ja kas teile Beatlesid südamelähedased on, kas Paul McCartney teile meele järgi on? minu küsimus, kas te kavatsete Euroopa eluskarja kasvatajaid kaitsta äh, Paul McCartney taoliste inimeste poolt juhitud äh, lihavaba esmaspäeva kampaania eest ja kas te garanteerite siin koja ees, et te takistate seda, et selline mõte Euroopa Liidu tasandil kanda kinnitaks? sellepärast, et äh, teinekord sellised napakad ideed tulevadki jõusse, kui me neile vastu ei astu Music from Paul was better, <laughs> da, cred că, cred că la, la, uh, sigur că îmi place. jah, ma muidugi armastan Paul McCartney muusikat. ja kahtlemata igal õig-, on õigus äh, mõelda nii, nagu tema väärtused seda nõuavad ma ei hakka kritiseerima neid, ma respekteerin igaühe õigust oma arvamusele, kuid äh, ma arvan, et kõige efektiivsem poliitiline seisukoht võib tulla eelkõige parlamendi poolt. mina kui volinik teen kõik endast oleneva selleks, et välja pakkuda tasakaalustatud mõtteid ja arvamusi, mis võtavad arvesse eh, põllumeeste soovi väärtustada oma toodangut. Hilis-, see, mis muusse puutub, on juba igaühe isiklik valik ja ma eh, arvan, et selles osas on igaühel õigus jääda oma arvamuse juurde. Bene e. väga kena. sellega, kallid kolleegid, on küsimuste voorud otsa saanud aga ma tahaksin siiski paarile kolleegile veel lisaküsimusteks sõna anda, sellepärast et äh, sotsiaaldemokraatidele tänu õnnestus meil paar äh, minutit kokku hoida, liberaalid aitasid kaasa ja härra Olenšitšak saab sõna kõigepealt. suur tänu, härra volinikukandidaat Äh, ma hindan kõrgelt seda, et te olete nii pühendunud maapiirkondade arendamisele, me oleme mõlemad olnud uues liikmesriigis põllumajandusminister ja me teame, et enamus programmide rahad on suunatud just nimelt talunikele, äh, subsideerimaks nende tegevust, nende sissetulekute suurendamist äh, taludes. see on peamine sissetulekuallikas, aga enamus taludele. mina isiklikult arvan ja see on nüüd küsimus ka teile, kas seda asja ei peaks natukene korrastama? sellepärast et eh, see, mis puudutab tootmist, peaks tulema otsetoetustest, see peaks minema otse taludele, talunikele ja niimoodi me saaksime toestada tegevus, mis täna on paljudes maapiirkondades äh, peatunud, maapiirkondade areng. tuleb toetada neid inimesi, kes elavad maapiirkondades äh, ja pakuvad avalikke te- ja me peame parandama nendele pakutavat avalike teenuste kvaliteeti, see on tõsine probleem. Äh, juurdepääs kaasaegsele infrastruktuurile maapiirkondades, olgu see siis haridusteenused, tervishoiuteenused, olgu selleks meelelahutus, sporditeenused, see on väga oluline see peaks olema äh, maapiirkonna arengukavades prioriteediks ja see peaks olema hoopis teistsugune, kui see on olnud praegu. Sigur, eu vă înțeleg, vă înțeleg. Ma mõistan täiesti teie seisukohta. eriti võttes arvesse, et te olete pärit Ida-Euroopast ja seal on probleemid väga spetsiifilised mina kui volinik pean arvesse võtma, et Euroopa Liidu probleemid on väga mitmetasandilised. meil on selliseid piirkondi, kus ähm, on ähm, põllumehi väga vähe, näiteks Poolas. samas äh, on vaja toetada ka teisi majandustegevusi maapiirkondades. me peame toetama Ehm, arenguid riiklikul ja regionaalsel tasandil ja võtma arvesse spetsiifilisi probleeme. kui ma asjast õigesti aru saan, on paremini vaja jaotada fondide toetuseid, garanteerimaks eh, teatud tegevuste läbiviimist, mis võiks olla kasulikud põllumeestele. Polulal on see võimalus olemas. me peame Eh, loomulikult igas liikmesriigis vaatama, millised on põhilised prioriteedid. komisjoni seisukohast lähtudes on oluline andma liik-, anda liikmesriikidele vahendid, mis eh, aitaks neil välja töötada spetsiifilisi programme. võttes arvesse, et teie meelest on veel teisigi võimalusi eh, maaelu arengupoliitikat läbi viia. ja seda seoses ÜPP reformiga ma olen kindlasti väga huvitatud teada seda, millised ettepanekud liikmesriikidelt tulevad ja millised on meie manööverdamisruum eh, selleks, et eh, lahendada need spetsiifilised probleemid nagu Poolas. üheks minutiks saab sõna proua Poolsen suur tänu äh,, härra esimees, ma mõistan väga hästi seda, mida arvab komisjon ja mida arvab äh, katkestatakse millegipärast kõnelejat. Äh, tõlkekanalid ei tootanud, äh, ma vabandan. austatud volinikukandidaat, austatud saadikud, ma mõistan väga hästi seda arutelu ja ma mõistan selle arutelu käigus seda, et äh, me räägime sellesama eelarve piirides, mis meil on täna, justkui see eelarve on sama suur äh, nagu äh, ta on praegu ka tulevikus, ülejäänud Euroopaga ei pruugi nii arvata. nii et kas teil on mõte selle kohta, kuidas põllumajandus siiski vee peale ei jääks, kui põllumajanduseelarve oluliselt väheneb? härra volinikukandidaat nu știu, o să vedem care este ideea, abordarea. Me vaatame, milline on komis-, volinike kolleegiumi üldine seisukoht, sest ärgem unustagem, komisjon ei ole veel tegutsema hakanud, me ootame teiepoolset heakskiitu. ma esitasin teile oma arvamuse selle eelarve kohta. ma, mina kui Barroso komisjoni liige äh, olen teadlik sellest, et põllumajandus, et on vaja finantseerida. meil on äh, ambitsioone, mis on seotud liikmesriikidega, mida tuleb kahtlemata eelarveliselt toetada. mina kui põllumajandusvolinik leian, et see on minu roll ja minu kohus leida selliseid argumente, mis õigustaks ÜPP, jõulist ÜPP-d ja seda ma kavatsen ka teha. Adesso l'onorevole suur tänu, härra Delange, teil on üks minut, üks minut ja üks minutiks vastuseks. Äh, suur tänu, härra esimees. Hollandi keeles on äh, mõttekõlks, mis kõlab, et teil võib olla küll õigus, kuid see ei pruugi tähenda seda, et kõik nii arvavad Teil on vaja äh, tugevust selleks, et oma seisukohad läbi suruda, sellepärast et isegi kui need on õiged, ei pruugi enamus nendega nõus olla. kuidas te oma kolleege komisjonis kavatsete veenda selles osas, et see, millest te täna olete rääkinud, et ühenduse põllumajanduspoliitika peab olema ühenduse poliitika, sellel peab olema piisavalt suur eelarve, et see kõik on vajalik volinikuna tuleb teinekord astuda samme, mis teie liikmesriikidele, mis teie koduriigile ei meeldi ja teie pealinn, valitsus võib teid survestada mõningaid asju teisiti tegema. kuidas te kavatsete sellele survele vastu seista, seda kindlasti teile mingil hetkel öö, avaldatakse mm,? kuidas ma veenan oma kolleegi, kuidas ma üritan seda teha? no samamoodi nagu teidki täna, meil on vaja tugevat ÜPP-d. isegi kui eh, probleemid on väga keerulised, ma arvan siiski, et eh, on olemas häid argumente, nagu näiteks eh, turu varustamine, nagu ma ütlesin, tegu ei ole lihtsa küsimusega ja sellega seoses me peaksime kasutama äh, tulevikus uusi võimalusi, uusi variante, uusi lahendusi ning äh, ma arvan, et põllumajandustegevusvõimsuse vähendamine on meie huvide vastu. toiduainete hinnakriis näiteks on ma arvan, et koos me suudame probleemidele lahenduse leida kui ma pean tegutsema oma riigi huvide vastu, siis ma arvan, et kõige olulisem on Euroopa reeglid. ma olen Euroopa volinik, kui mind kinnitatakse ametinik, ametisse. ma olen põllumajanduse ja maaelu arengu volinik. ma kavatsen Euroopa reegleid rakendada ja see puudutab ka eelarve kontrolli. ma arvan, et ÜPP eh, usaldusväärsusest sõltub see, kas komisjon on usaldusväärne või mitte. nii et ma arvan, et me peaksime leidma lahendused ning äh, ma arvan, et me oleme valmis äh, aitama liikmesriike ka selles valdkonnas. komissario. komissario, see ei rinuncia härra volinikukandidaat kui te loobute äkki oma viimasest viiest minutist lõppkokkuvõtteks, saame veel võib-olla paar küsimust võtta. ma jään selle juurde, mida ma ütlesin alguses, arutelu dialoogiga on oluline, seega ma arvan, et minu lõppkokkuvõte on ilmselge, see kõik, mis ma ütlesin enne, on, on ilmselge ja seega jätkame küsimustega seega veel mõned küsimused, üks minut vastuseks, üks minutiks vastuseks, härra Danelli on lahkunud, sõna saab siis äh, tema asemel Luis Capulato. Äh, minu märkus puudutab äh, märkust teile, härra esimees, sotsialistide fraktsioon äh, tegi tohutuid jõupingutusi selleks, et lisaküsimusi mitte esitada, et teistele saadikutele jääks rohkem aega. ja ma loodan, et te tunnustate seda jõupingutust. ma ju tunnustasin. ja härra saab, härra Danelis üheks minutiks juba. Danelis, härra Danelis. härra volinikukandidaat, kas te arvate, et Euroopa põllumajandusmudel väljendab neid sotsiaalseid põhimõtteid, mis peaks olema Euroopa põllumajanduse aluseks. milliseid väärtuseid peaks see poliitika veel kandma teie meelest ja et kas Lissaboni lepingu vastuvõtmine äh, aitab olukorda kuidagi äh, mõjutada? nagu ma juba ütlesin ma arvan, et Euroopa põllumajandusmudel on eh, võtnud aluseks eh, toodete mitmekesisuse ja hea kvaliteedi ning samuti ka eh, selle, et põllumajandus peab säilima kogu Euroopa territooriumil, võttes arvesse iga piirkonna eripärasid. ning sellega seoses ma pean ütlema, et on olemas side Euroopa põllumajandusmudeli ja sotsiaalse mudeli vahel. me üritame toetada põllumehi üle terve Euroopa. tulevikus soovime me seda visiooni veelgi tugevdada. ma arvan, et see side on väga oluline ja me peame siin puhul rääkima mitte ainult toiduainete eripäradest ja erisustest, vaid ka põllumajandamismeetmete eripäradest. selles valdkonnas peame suutma õigustada ka eh, toetusi, mida me pakume põllumeestele. väga hea. üks lühike minet, minut eh, järgmisele kõnelejale, härra Faimonile. härra volinikukandidaat, eh, ma tunnustan kõrgelt seda, et meie ees on uue liikmesriigi volinikukandidaat ja küsin teilt lihtsa küsimuse ühtse põllumajanduspoliitika tuleviku kohta ühtne põllumajanduspoliitika uutes liikmesriikides on teistsugune kui vanades liikmesriikides. kas teil on järgmise viie aasta jooksul kavas äh, saavutada samad tingimused äh, üle terve Euroopa? ja kas kavatsete selle eesmärgi nimel äh, töötada ja esitada vastavad ettepanekud selleks, et uued liikmesriigid saaksid põllumeestele pakkuda samad tingimused, nagu vanades liikmesriikides on? Probabil că vă referiți în primul rând la plățile directe și aici Te võib-olla räägite otsetoetustest ning selles valdkonnas, nagu ma juba ütlesin, ma sooviksin tulla juba konkreetsete ettepanekutega, kus ei eristata enam uusi vanuliiklusriike mis puudutab erinevaid lähenemisvõimalusi esimese ja teise samba vahel, siis ma arvan, et ühtne põllumajanduspoliitika peab seda spetsiifikat ka arvesse võtma. ma arvan, et äh, põllumajanduspoliitika peab andma vahendeid liikmesriikidele, et äh, nad saaks äh, spetsiifiliselt tegeleda põllumajandusküsimustega, sest väga paljudes liikmesriikides investeeritakse rohkem kui vanades liikmesriikides. niisiis, ma leian, et me peaksime selle tasakaalu ja võrdsuse leidma mm, võttes arvesse tegelikku olukorda ja mitte seda, mis varem on toimunud. suur tänu, volinikukandidaat, veel üheks minutiks sõna proua Schaldemosile. suur tänu, teen väga lühidalt tegemist on küsimusega, mis juba tõstatati, kuid proua Fisher-Paul oli väga karmikäeline nende liikmesriikide suhtes, mis äh, abi korralikult välja ei maksnud ja osades äh, liikmesriikides ta isegi peatas maksme, maksed. viimane Kontrollikoja audit näitab seda, et äh, tulemused on paranenud, kuid ikkagi on probleeme osades liikmesriikides, eriti Rumeenias näiteks, mida te teete selleks, et need vahendid korralikult välja jaotatakse? nagu ma seda juba ütlesin, ma leian, et on väga oluline, et me suudaks äh, garanteerida, et fonde, fondide toetusi adekvaatselt ära äh, ka kasutatakse. on olemas juba hulk meetmeid, mis meil võimaldavad äh, pöörata liikmesriikide tähelepanu probleemidele. see puudutab siin clearance of account ehk siis kontode saneerimist. ma igatahes loodan, et asi paraneb ja komisjoni teenistused toetavad mind, kes on äärmiselt kompetentsed ja ma arvan, et nad teavad, mida teha selleks, et veavõimalus oleks võimalikult väike. peaks olema võimalusi leida äh, Äh, oleks vaja võimalusi leida selleks, et aidata liikmesriike juba algusest peale, sest kõige hullematest probleemidest oleme üle saanud. Euroopa seadusi tuleb kõikjal äh, rakendada ja kavatsen seda teha Euroopa volinikuna, aitäh! Bene. Sono... Abbiamo finito. sellega me lõpetame. Siamo molto contenti. me oleme väga rahul, härra volinikukandidaat, teie vastuste eest ja ma ei tea, kui palju volinikukandidaate sellise sooja ja pika aplausi välja teenis, nii et tundke uhkust. lõpetame tänase istungi, tuletan veel koordinaatoritele meelde, et te peate nüüd ühendust võtma oma rahvasaadikutega kiiresti, sellepärast et kell üks hakkab siis pihta koordinaatorite kohtumine, kus me härra Tšolose vastuseid arutame, nii et